witam państwa z piętnaście minutowym opóźnieniem ale czekaliśmy. kallid kolleegid me alustame planeeritust veerand tundi hiljem pidime ära ootama kuni mõned teist kohale jõuavad me oleme päevakorda muutnud ja seetõttu alustame üheteistkümnenda päevakorrapunktiga mitte kümnendaga see käsitleb pestitsiidide säästvat kasutamist käsitlevat direktiivi. proua Ribeiro on arvamuse koostaja, ENVI on vastutav komisjon. pestitsiide on vaja säästvalt kasutada, sellepärast et nende mm, tarbimine toob kaasa riske. direktiivi eesmärgiks on ka see kasutamine ning alternatiivsed võtted, näiteks eh, pestitsiididele või taimekaitsevahenditele ähm, alternatiivsete variantide mittekemikaalide pakkumine küsimus on ääretult oluline. seda on siiani arutatud erinevates ajakirjandusväljaannetes ja kanalites Euroopa tarbijad peavad taimekaitsevahendeid ülioluliseks küsimuseks ja nende kasutamist. arvamusi on erinevaid. keskkonnakaitsekomisjon on juhtkomisjon, meilt oodatakse arvamust ja ilma pikema sissejuhatuseta annaksin nüüd sõnajärje proua Ribeirole. tema teeb ülevaate sellest küsimusest. palun. Um suur aitäh. küsimus on äärmiselt põletav, aga me peaksime pragmaatiliselt tegutsema ja lähtuma nendest faktidest ja andmetest, mis olemas on. muidugi sellega on seotud ka kasumid ja muud asjad. ma sooviksin kiita selle direktiivi elluviimist liikmesriikides. on siiski mõningaid küsimusi, millega tuleb veel tegeleda, näiteks harmoneerimine, riski näitajad, ettevõtjate koolitus, sertifikaadid ning vajadus suurema informatsiooni all järele ning samuti riiklike tegevuskavade küsimus, seal peaksid olema väga konkreetsed eesmärgid kirjas. kõik see on seotud rakendamisega. väga palju on erandeid, millel on negatiivsed tagajärjed taimekaitsevahendite kasutamisele niimoodi on ka ettevõtjatel raske investeerida teadus-arendustegevusse, seda kõike tuleb arvestada. ei ole mingit võt-, mõtet võtta vastu õigusakt ja siis kehtestada sellele kümneid ja kümneid erandeid. näha on, et mõne, mitmedki liikmesriigid on juba oma eesmärke muutnud ähm, ehk kesk, ehk keskendutakse Äh, kogustele ja mitte äh, riskidele, ohtudele ja mitte riskidele, on ohte põllumeestele. taimekaitsevahendid on põllumajandussektoris ja mujalgi olulised. sest tootmist, äh, tooteid läheb ju kaotsi tänu kahjuritele vaja on ka põllumeestele, et neil oleks võimalik turvaliselt toota ja turvaliselt turustada. viimases EFSA raportis on öeldud et, et üheksakümmend seitse koma kaks protsenti Euroopast võetud probleem, proove olid normide piires. see tähendab seda, et meil on ääretult turvaline süsteem, millesse tarbijad saavad kindlad olla Euroopa veed on samuti muutumas järjest puhtamateks ja taimekaitsevahenditest puutumatumateks. aga siiski on võimalik, et taimekaitsevahendid imbuvad põhjavetesse. me, neid me peame kaitsma. vajame seega meetmeid tagamaks, et eh, jõgedesse, merre ja ookeani ei jõuaksid need taimekaitsevahendid. meil on vaja investeerida digitaalsesse põllumajandusse niimoodi, et ei kasutataks taimekaitsevahendeid sellistes kohtades, kus neid vaja pole. vaja on mõelda ka madala riskiastmega vahenditele. Need võiksid olla tulemuslikumad selles mõttes, et nad ei eh, oleks nagu otsekontaktis nende vahendite kasutajatega. ja siis on muidugi jälgitavuse süsteem. informatsioon peab olema üle kogu Euroopa. me peame intensiivistama ka koolitust, eh, infokampaaniaid ja mm, kõike seda informatsiooni, mis puudutab taimekaitsevahendite mõju inimeste tervisele. vaja on, et inimesed oleksid kaitstud ja me peame looma motivatsiooni nende infokampaaniate korraldamiseks kõikjal. põllumajandusnõustajad peavad ka olemas olema, et nad saaksid individuaalselt igal juhul nõu anda nemad pea- ja nüüd olen ma valmis teie küsimustele vastama ja kommentaaridele. suur aitäh! nüüd annan variraportööridele sõna. kaks minutit saavad nemad sõna. ja siis saavad sõna muud kõnelejad, üks minut. Ivar Padar, kaks minutit esimesena Head kolleegid! Kõigepealt tänan arvamuse koostajat hea töö eest. Üldjoontes võib arvamuse sisuga rahule jääda, kuid mõnes punktis sooviks rohkem konkreetsust ning täpsustusi. Näiteks esimeses ettepanekus on sõnastus üsna leebe selles osas, mis käsitleb komisjonipoolset kohustust kehtestada Euroopa Liidu ühtlustatud riskinäitajad. Komisjon viitab oma aruandes liikmesriikide puudustele, kuid samas on komisjoni aruanne antud osas napisõnaline. Paraku on aga just komisjoni tegematajätmise tulemus see, et kõik liikmesriigid kasutavad riiklikke riskinäitajaid ja see ei anna võrreldavat pilti riskide vähendamise edusammude kohta. Samuti käib hetkel riiklike tegevuskavade läbivaatus ja endiselt on direktiivi neljas eh, lisa n-ö tühi. Seega võiks sõnastus olla tugevam, näiteks et kutsub Euroopa Komisjoni vastu võtma ühtset riskide hindamise indikaatorite süsteemi. Äh, mis puudutab punkti nr 2, kus öeldakse, et mitmed liikmesriigid on muutnud esialgseid eesmärke ning keskenduvad kasutatavate koguste tegeliku vähendamise asemel pigem pestitsiidide kasutamisega kaasnevate ohtude vähendamisele, siis siinkohal juhin tähelepanu asjaolule, et direktiivi artikli 4 lõige 1 nõuabki liikmesriikidelt taimekaitsevahendite kasutamisest tulenevate riskide vähendamisele keskendumist, koguseliste riskide vähendamise eesmärkide ja muu sellise seadmist, mitte kasutatavate koguste vähendamist. Koguseliline taimekaitsevahendite kasutamise vähendamine ei taga riskide vähendamist, sest erinevatel toodetel on erinevad omadused, sh erinev mõju tervisele ja keskkonnale. Riskide vähenemine on saavutatud kohaste riskide vähendamise meetmete kohaldamise kaudu, seega pole antud punkt päris korrektne, vajab kohendamist. Punkt 4. Pole selge, mida on siin arvesse võetud, mis kinnitaks seda väidet, et Euroopa veed muutuvad puhtamaks. Viidatud aruanne küll räägib sellest, et joogiveest võetud proovid mahtusid 99% ulatuses direktiivis sätestatud normidesse, kuid oluline on siinkohal see, et proovid võeti peale joogivee töötlemist. Kui lugeda komisjoni aruannet, siis seal viidatakse pigem sellele, et lähtuvalt veemonitooringu andmetele ei ole olukord just kiita. Ja punkt 5 lõpetuseks, kus räägitakse täppis- ja digitaalse põllumajandusele keskendumisele, siis kirjapandu on kõik õige ja loogiline. Samas nõuab see kõik ka rahalisi vahendeid ning antud juhul võiks selleks kasutada ühise põllumajanduspoliitika vahendeid. tänan teid tähelepanu eest! Madam McIntyre. proua McIntyre. Thank you. Well first. suur aitäh. kõigepealt ma sooviksin alustada tänusõnadega äh, arvamuse koostaja Ar-, aadressil, kes on minu meelest teinud väga hea töö. ja ma toetan seda kindlasti. ma toetan seda integreeritud taimekaitset, just nimelt seda teed me peamegi minema. ja sellesse me peame investeerima ka. tähtis on see, mida ta on öelnud kolmandas punktis, et ka taimekaitsevahendid on tegelikult osa integreeritud taimekaitsest. ja see mõte et me ei saa hakkama ilma igasuguse taimekaitse vahendite kasutamiseta. selle peale tuleb ka mõelda. kindlasti on väga õige see mõte, et vaja on kasutada täppispõllumajandust ja keskenduda taimekaitsevahenditele seal, kus neid vaja on. üks ainuke asi, mis mulle ei meeldi, on sõna many, paljud, et paljudes Äh, liikmesriikides on, ei ole piisavalt äh, tähelepanu pööratud nendele taimekaitsevahenditele, võiks seal äkki kasutada many asemel sõna samm mõnedes. näiteks minu kodumaal on ülikool, kes tegeleb nende asjadega. küsimus on ka selles, et ähm, ei tegeleta nende küsimustega ainult põllumajanduse vaatevinklist, aga vaadatakse neid nagu väga suure tervikuna, ülemaailmse tervikuna, mõeldes ka troopilistele piirkondadele. nematoloogia, ehm, vastupanuvõime kahjuritele, kõik need on väga olulised osad integreeritud taimekaitses. ja minu meelest tuleks tunnustada seda, kus tunnustus on ära teenitud ja tegelikult mõnedes kohtades on väga väljapaistvaid tulemusi. Yes, thank you very much. suur aitäh! ma teeksin hästi lühidalt. ma sooviksin rõhutada seda, mida eelkõneleja ütles, et tõesti, tegu on väga hea raportiga. kõik need asjad, mis minu jaoks olid murettekitavad, need on sees näiteks integreeritud Äh, riskiindikaatorid liikmesriikides ja samuti ka integreeritud taimekaitse. me oleme püüdnud seda toetada, me oleme tõesti püüdnud ka selle täitmist tagada erinevates liikmesriikides. üldiselt säästlik pestitsiidide kasutamine on ülioluline. miks? põhimõtteliselt see on ju luba kasutada erinevaid taimekaitsevahendeid vahel on meil päris emotsionaalseid mõttevahetusi, võrreldakse taimekaitsevahendeid, räägitakse aktiiv, toimeainetest ja nii edasi. küsimus ei ole võib-olla sugugi mitte niivõrd toimeaines, küsimus on pigem väärkasutuses. väärkasutus on see, millega me peaksime tegelema. ja, ja see toimeaine, see oleks nii-öelda viimane õlekõrs, millest haarata. kui me mõtleme erinevatele toimeainetele ja taimekaitsevahenditele, siis peaksime mõtlema just nimelt selle peale, et tegutseda saame vaid siis, kui meil on tegemist integreeritud lähenemisega, rõhk sõnal integreerimisel. ja, ja muidugi, kui mul on, kui meil on antud ka luba nendele taimekaitsevahenditele Flanagan uh,. uh one... aitäh. ma arvan, et paljud äh, teised saadikud on ka kogenud äh, sama kui mina. ma olen saanud väga üksikuid meile põllumeestelt, aga selle eest rohkesti teistelt, kes ei ole põllumehed, kuid kes söövad seda, mida põllumajamehed to-, toodavad noh, põhimõtteliselt ma olen öö, ähm, saanud selle teema kohta ikka põllumeestelt ka päris palju kirju, aga tundub, et teisel poolel ollakse nagu palju organiseeritumad. mida siis pihta hakata? minu jaoks oli huvitav, mida kolleeg Hoit äh, siin ütles, et äh, see peaks olema nii-öelda viimane õlekõrs. küsimus on selles, kui kaugel äh, Äh, kui kaua me ootame, kuni me haarame selle viimase õlekõrre järgi. see idee, et loobuda igasugustest taimekaitsevahenditest, ma arvan, et see, selle aluseks on inimeste mure, et kas teadusuuringud ja kõik need uurimused, mida EFSA kasutab, kas need on ikka täiesti sõltumatud? ja veelgi enam tundub, et tegelikult ei ole eriti uuritud erinevate taimekaitsevahendite kombinatsioone, nii-öelda kokteile. kui inimestel oleks suurem usaldus teadusuuringute vastu, siis võib-olla oleks nende suhtumine erinev, Äh, see meenutab mulle ühte mm, äh, paari aasta tagust kogemust, et kus oli juttu, et tegelikult rasv on teile väga hea ja siis selle ütluse all servas oli, et see on nii-öelda rasvaagentuurilt äh, mm, see teadmine. ühesõnaga, minu meelest inimestel on vaja veendumust või kindlust, et uurimused tõesti on sõltumatud ja sin-, sinna tuleb suunata rohkem raha kaasa, garanteerimaks, et tõesti, need on sõltumatud. proua Holbus. jah, suur aitäh. mina asendan oma kolleegi proua Scott Catot, kes on variraportöör ja võtaksin tema nimel sõna proua äh, Scott Cato toetab äh, proua Ribeirot ähm, ja ta leiab, et äh, põllumeestel peaks olema konkreetne info riiklike tegevuskavade kohta ja liikmesriikide eesmärgid eh, eh, pestitsiidide vähendamise osas ei tohiks muutuda, meil on vaja väga konkreetseid eesmärke liikmesriikide jaoks ja me peaksime mõtlema ka, milliseid meetmeid rakendada, kui nendest eesmärkidest kinni ei peeta. ta leiab, meil on vaja konkreetsemaid kohustusi integreeritud taimekaitse vallas see eh, integreeritud taimekaitse peaks olema osaks eh, ühtse põllumajanduspoliitika meetmetest ja eh, tegemist ei ole ainult niisama suusoojaks öeldud märkusega, see aitab ka kahjurite vastu võidelda ja meil on äärmiselt oluline saavutada ka põllumeeste enda toetus nendele meetmetele, näiteks integreeritud taimekaitsemeetmetele Äh, nendele meetmetele, millega üritatakse äh, pestitsiidide kasutust vähendada, tuleb näidata, et on olemas ka teisi võimalusi ja mis puudutab äh, pestitsiidide jääke toiduainetes, siis nagu öeldud, üheksakümmend üheksa koma seitse protsenti võetud proovidest on kooskõlas Euroopas kehtestatud normidega, aga vaatamata sellele sellised jäätmed, jäägid on olemas ja see viitab ka sellele, et keskkonnakahju on olemas. ja väga paljud äh, mit-, pestitsiidid korraga satuvad toiduainetesse, võib tekkida niimoodi selline äh, kokteili efekt, ja me peaksime eh, palju põhjalikumalt uurima, milline on selline kokteiliefekti tagajärg ja ehm, need ehm, me ei tohiks suurendada neid eh, lubatud pestitsiidide jääkide määrasid, sellepärast et on äh, andmeid selle kohta, et kui tuuakse uusi pestitsiide Euroopa Liitu, siis neile kehtestatakse kõrgemad määrad, sest inimesed on muutunud pestitsiidide suhtes resistentsemaks ja ma loodaksin siiski, et selles vallas parlament käitub väga ambitsioneeritult, aitäh. aitäh, Andrew, palun järgmisena. suur aitäh, äh, härra esimees. ma tean, et Erik komisjon tegeleb selle teemaga, kuigi mitte otseselt seoses selle raportiga ning äh, tegeleb ka uue protokolliga molekulide vastuvõtmiseks. kõigepealt tänan härra Ribeirut. arvan, et äh, et seda raportit peaks täiendama mõningate punktidega. näeme, et olukord on väga erinev riigist riiki ning äh, meetmed äh, on praegusel hetkel üsnagi ebatäpsed, äh, kõik äh, küsimused ei ole ka kaetud, näiteks info kogumise kohta ning see puudutab ka näiteks lennukitelt pihustamist. ning see, mis on öeldud, see, mis puudutab näiteks ajakava, ei ole samuti kooskõlas ei räägita sellest, kuidas eesmärgid mõõdetavad oleks, milliste eh, parameetrite järgi mõõdetavad ning eh, seega on sellises olukorras väga raske arvata, eh, kuidas direktiivi tulevikus kasutama ja hindama hakatakse oluline on siinjuures ka ähm, materjalide kättesaadavus ning samuti ka ähm, vähem ohtlike ainete kasutamise eelistamist, äh, äh, sealjuures äh, eelistades eelkõige vähem keemilisi vahendeid. mõtlema peab ka tootmismeetodite peale ning alternatiivse põllumajanduse ja mahepõllunduse arendamise peale rotatiivse põllumajandusmeetodi kasutamise peale eh, ning arvan, et eh, seda eh, raportit peab pisut süvendama nendes küsimustes, igatahes suur aitäh esialgse töö eest Sofiale. härra Caputo, palun. aitäh, esimees, ka mina sooviksin tänada äh, kolleeg Ribeirot suurepärase töö eest. see on ju väga oluline teema ning äh, pole mitte ilmaasjata selle kohta erikomisjon kokku pandud, loodetavasti suudavad nad oma töö edukalt ka lõpetada äh, ning tahaksin väljendada heameelt selle üle, kuidas Ähm, liikmesriikides äh, tehtud edusamme kahe tuhande üheksandast aastast peale, seda ütleb ka proua raportöör oma raportis, äh, kuid äh, tahaksin keskenduda siin kolmele küsimusele, kõigepealt nagu raportöör olen nõus sellega, et paljud liikmesriigid tegutsevad väga tõsiselt integreeritud lähenemise sisseviimisega eh, ning soovivad välja arendada jätkusuutlikuma põllumajanduse keskkonnale, eh, sõbralikuma põllumajanduse, eh, suurendamata kulusid tootjatele. nüüd teine oluline element on Eh, siis eh, digitaalse põllumajanduse arendamine, et eh, näiteks ei pihustataks, pihustataks pestitsiide nendes, nendesse paikadesse, kus pole see vajalik ning seega on meil vaja riiklikke konkreetseid mõõdetavaid ähm, eesmärke, me ei, ei, on vaja koguda ka äh, sanitaarküsimustes äh, äh, täpsemaid andmeid koguda, aitäh. suur aitäh, suur aitäh ka raportöörile, minu panus ähm, on seotud kahe sõnaga, mis võivad väga oluliseks muutuda, kui me räägime pestitsiidide jätkusuutlikust kasutamisest, see puudutab informatsiooni ja kommunikatsiooni. kui me sellest äh, räägime, siis äh, tihtipeale äh, on meil nagu kultuurikonflikt siin tekkinud, sest kõik need normatiivid, mis on keskkonnaga seotud, mõjuvad nagu lihtsalt majanduslike probleemidena ning ei ole kooskõlas tootjate vajadustega ka Itaalias on olnud konkreetseid äh, näiteid äh, selle kohta, selliste olukordade kohta, kus äh, needsamad tootjad, kes nõuavad kohalikelt ja riiklikelt võimuesindajatelt ka samas rangemate reeglite kehtestamist keemiliste vahendite kasutamise kohta, sest info levik Ehm, on paranenud, hakatakse aru saama sellest, et me teeme kõik, tegutseme kõik ühe eesmärgi nimel. sellega seejuures eh, praeguste kultuuriliste eripärade probleemide ületamise järele eh, on eh, meil võimalik, on meil võimalik tegelikult oma tööd paremini teha, jagada oma eesmärke ning selgitada ka, miks on neisse eesmärkidesse eh, vaja investeerida, sest sellest sõltub ju meie toidu kvaliteet ja tervis. kolleeg Buda, palun. aitäh. loomulikult on tegu ülitundliku küsimusega ja väga raske on selles küsimuses mõõdukaks jääda, sellepärast et me oleme kõik väga kirglikult meelestatud sellel, selles küsimuses. ja see võib kaasa tuua nii-öelda sõja ühelt poolt põllumeeste ja teisalt ülejäänud maailma vahel, sellepärast et üks ei saa ilma teisteta hakkama, ma olen seda varem ka öelnud. tegelikult tuleb arvestada kõikide vaatevinkleid, aga sama, samamoodi on vaja mõelda sellele, et põllumajandus vajab taimekaitsevahendeid, aga äh, samas nende ebamõistuspärane kasutamine on ka problemaatiline. me peaksime leidma sellised taimekaitsevahendid, mis ei oleks nii kahjulikud. me peaksime mõtlema ka selle peale, kuidas toetada põllumehi. sellega, et toetame mett tootvaid taimi. sellel võiksid olla majanduslikud kasud. nii mesinikud kui põllumehed peavad ju koos elama. So Agnew We're talking about uh, the use me räägime taimekaitsevahendite kasutamisest. põllumeestele ei meeldi raha välja käia. raha käivad nad välja ainult siis, kui neil on näha, et see tõesti, seda on vaja maksta, kui on näha näiteks mingisugused putukad, kes levitavad haigusi, seenhaigused, mis iganes. vaat siis võtab öö, põllumees välja rahakoti ja maksab. siin kolleeg rääkis sellest integreeritud taimekaitsest. bioloogiline taimekaitse, no katsetada kindlasti tasub ja teadusuuringud sellel alal oleksid tervitatavad aga kõik see vajab aega. selleks ajaks, kuni lepatriinud on piisavalt äh, arvuka, äh, äh, arvukaks muutunud, et ära süüa nii-öelda kahjurid, on kahjurid oma töö juba ära teinud, ehk kui Arno isaga koolimaja jõudis, on tunnid juba mitte alanud, aga lõppenud. ja seega integreeritud taimekaitse võiks mõningates küsimustes aidata, näiteks seenhaigused ja nii edasi ainsaks alternatiiviks on niisiis mehaanilised tõrjevahendid, kõplad ja nii edasi, aga nendega on ju ka probleeme. seitse miili tunnis traktor, mis nii-öelda väga aeglaselt edasi liigub, see ju mõrvab jällegi jäneseid ja kõikvõimalikke teisi tegelasi. ehk ei ole sellist ravimit, mis absoluutselt kõige juures abistaks. mina olen oma põllumehe elus märganud seda, et aktiivsed toimeained taimekaitsevahendites, neid on nüüd palju vähem. varem oli nende kontsentratsioon palju kõrgem, ehk seda on õnnestunud vähendada, see on väga hea. aga põllumeestel on veel üks probleem. kui määra, kasutamismäära kasutada, vähendada, siis sellisel juhul see ei pruugi enam toimida. mõned Ühendkuningriigi firmad ütlevad, et noh, ehm, me maksame teile selle eest, et te ei kasuta seda. ma tahtsin küsida muuseas, ehm, et kas te olete mõelnud ja sisse pannud need taimekaitsevahendid, mahetaimekaitsevahendid, mida kasutavad eh, mahepõllumehed? aitäh, ma teen väga lühidalt. nagu siin tekstis räägitakse, selleks, et põllumajandus oleks produktiivne, on vaja pestitsiide kasutada. tegemist on toodetega, mis on kallid, aga mis on põllumajandustootjatele hädavajalikud, sellepärast et muidu ei oleks mingeid tulemusi küsimus on aga selles, et milline on nende negatiivne mõju mulle valmistab muret ka see ja tahaksin siin meelde tuletada, et see küsimus ei ole tegelikult üldse lahendatud. kas meil oleks vaja ambitsioonikat teadus, ambitsioonikaid teadusuuringuid pestitsiidide alternatiivide leidmiseks? ma olen selle küsimuse korduvalt esitanud, aga ma ei ole siiani vastust saanud, aitäh. aitäh tahaksin kõigepealt tänada kolleeg Ribeirot selle raporti eest ja äh, väga äh, tahaksin rääkida praktiku seisukohalt. mulle leiab, et ma, mulle tundub, et kaheksakümnendatest aastatest olen ma ase, äh, üha rohkem kasutanud just nimelt bioloogilisi taimekaitsevahendeid ja ma tahan öelda, et väga olu-, väga keeruline on olnud just nimelt seda bioloogilist taimekaitset ellu rakendada, arvestades neid muudatusi, mis kliima vallas on äh, muutunud. näiteks näiteks äh, kahe tuhande kolmandast aastast alates Prantsusmaal ja ma arvan, et me peame jätkama teadusuuringute tegemist, me peame rahastama äh, teadusuuringuid äh, just nimelt bioloogilise taimekaitse vallas, aga me ei tohi loobuda ka täiendavate vahendite kasutamisest sellisel bioloogilisel kahjuritõrjel. meil on äärmiselt oluline kasutada ka teisi meetodeid nii et, et jah, väga oluline on täpsus põllumajandus ähm, ja ma leian, et äh, möödunud nädalal meil oli roheline nädal, me olime oma valimisringkondades, käisin ühes teadusuuringute keskuses, äh, kus tegeldakse kohvi ja kakaoga, äh, mida küll ei kasutata küll, ei kasvatata küll Prantsusmaal, aga mõnedes äärepoolsemates piirkondades ähm, ja tootjad, kes kakaod ja kohvi kasvatavad, Nad on valmis loobuma nende kultuuride kasvatamisest, mis on väga äh, äh, populaarsed, aga nad on valmis nendest loobuma selleks, et kasvatada kultuure, mis toovad rohkem sisse ähm, sellepärast, et äh, tulevases põllumajanduspoliitikas on nende kultuuride kasvatamiseks lihtsalt liiga suured kohustused, aitäh. proua McInnes aitäh, esimees, ja suur aitäh raportöörile ma mäletan neid arutelusid, mis puudutasid äh, pestitsiidide jätkusuutliku kasutamise direktiivi ajal peetud, äh, peetud arutelusid ja äh, põllumajandustootjad olid väga mures, sellepärast et niimoodi võivad taimekahjurid levida ma olen täiesti kindel, et jätkusuutlik äh, kasutus aitab nii põllumajandustootjaid kui ka tarbijaid ja mul on väga hea meel, et teie äh, arvamus seda seisukohta peegeldab. on mõned seisukohad, mis puudutavad näiteks integreeritud äh, taimekaitset, jah, seda me kõik toetame, ma tean, et Iirimaal on üsna palju põllumajandustootjaid, kes harrastavad säästvat põllumajandust ja nad üritavad keemiliste vahendite kasutamist vähendada, kui see vähegi on võimalik. aga nagu siin juba öeldi, öeldi, neil on näiteks vaja siiski umbrohutõrjevahendeid ja seetõttu me peame põllumajandustootjatele jätma siiski vahendid, et nad saaksid tõhusalt tegutseda. mis puudutab vee kvaliteeti, siis jah, täna on äh, proovide võtmine palju keerulisem, kui see oli aastakümme, aastakümneid tagasi ja võimalik on avastada isegi väikeseid pestitsiidide koguseid äh, vees ja see on tõesti väga hea ja äh, veeallikaid äh, tõesti tuleks kasutada teisiti ja kindlasti tuleks hoolitada selle eest, et pestitsiidid vette ei satuks. Äh, ma ei tea, kas te olete kaalunud ka droonide ja uue tehnoloogia kasutamist, näiteks nende kasutamist kemikaalide levitamiseks. ma tean, et see on praegu keelatud, aga võib-olla see on üks teema, millega tuleks ka tegeleda. ja me äh, rääkisime ka põllumeeste koolitamisest, kui me seda direktiivi arutasime ja sellele teemale oli üsna suurt vastuseisu tollal. aga minu koduriigis selline koolitus on olemas ja sellest on palju kasu ja kõigis liikmesriikides võiks midagi sarnast olla. aitäh ja nüüd annaksin sõna komisjoni esindajale niisiis, komisjon, teil on sõna. suur aitäh. väga raske on loomulikult vastata kõigile esitatud küsimustele, aga tahaksin anda ülevaate siis nendest peamistest meetmetest, mida komisjon hetkel on rakendanud selleks, et siin arvamuse eelnõus esitatud ettepanekuid menetleda kõigepealt me loomulikult üritame välja töötada ühtlustatud riskiindikaatoreid, paljud juhtisid sellele teemale ka tähelepanu, meie arvates on see oluline samm ja see on tegelikult see jõud, mis paneb liikmesriigid rohkem tegema, sellepärast et siis on meil olemas vahendid, mis võimaldavad mõõta seda, mida liikmesriigid teevad. nii et, et see annab neile tõuke olukorda parandada nii et, et jah, me arutame seda indikaatorite teemat praegu liikmesriikidega, meil on äh, kavas asi panna äh, hääletusele liikmesriikide vahel siis detsembris pärast tõsiseid konsul-, konsultatsioone. Äh, selleks ajaks on siis meil kogu ettenähtud menetlus loodetavasti läbitud ja me tegeleme ka tehniliste üksikasjadega, me üritame mõõta kasutatud pestitsiididega kaasnevat ohtu ja mitte ainult nende kogust. mõningatel juhtudel sellised suure riskiga pestitsiidid, neid küll ei kasutata, aga samas pestitsiidide kogus, mida kasutatakse, on kasvanud, sellepärast et Äh, kasutatakse vähem tõhusaid pestitsiide ja seetõttu on neid vaja kasutada suuremas koguses. Äh, nii et, et me üritame siis äh, liigitada erinevaid pestitsiide ja anda neile siis teatud koefitsiendi vaatavalt, vastavalt nende kahjulikkusele komisjon peab oma eesmärkidega toime tulema ja me peame hoolitsema ka selle eest, et liikmesriikides on läbipaistvus selles osas, mida tehakse me avaldame igal aastal, äh, äh, liikmesriigid äh, avaldavad igal aastal siis tulemused selle kohta, kuidas pestitsiidide kasutus liikmesriigiti on vähenenud. teine teema, mida paljud tõstatasid, puudutas integreeritud taimekaitset ma võib-olla ütlesin, et äh, parandaksin natuke seda arvamuse sõnastust, kus öeldakse, et liikmesriigid tões-, tegelikult ei ole pühendunud sellele teemale. meie hinnangud näitavad, et integreeritud taimekaitse on paljudes valdkondades väga tõhus, aga see on väga regionaalne või, või väga sektoripõhine või põllukultuuripõhine, nii et, et see ei pruugi iseloomustada kogu riiki Eh, see võib iseloomustada teatud põllumajandustootjaid, teatud põllukultuure, aga me tõesti ei saa öelda, et, et üldiselt igal pool sellist integreeritud taimekaitset kasutatakse. nii et, et me peaksime parimaid kogemusi vahe, vahetama ja me teeme seda ka läbi oma veebilehe ja läbi arutelude töörühmas aga liikmesriigid peaksid tegema rohkem selleks, et hinnata just nimelt äh, põllumajandusettevõtete tasemel seda integreeritud taimekaitset, nii et, et seda ei peaks üldse mitte üksnes ainult edendama, vaid kontrollima, et seda ka rakendatakse ja me oleme välja töötamas ka selliseid suuniseid, kuidas siis põllumajandusettevõtte tasandil hinnata, kas neid integreeritud taimekaitse põhimõtteid korralikult rakendatakse ja meil on ka koolituskursused siis liikmesriikide inspektoritele, kus üritame siis juba äh, praktiliselt äh, neid koolitada, viime nad siis äh, taludesse ja näitame, kuidas nad saavad hinnata seda, kas integreeritud taimekaitset rakendatakse või ei ja samuti me äh, loodame, et niimoodi äh, mõttelaad muutub ja hakatakse äh, integreeritud taimekaitset mitte ainult propageerima, vaid seda ka reaalselt rakendama. siis liikmesriikide tegevuskavad, need on põhimõtteliselt kokkuvõte nendest meetmetest, mida liikmesriigid rakendavad paljud liikmesriigid on praegu oma tegevuska, tegevuskavasid uuendamas, neid vaadatakse praegu läbi ja ma arvan, et neli liikmesriiki on seda juba teinud ja paljudes liikmesriikides on see protsess käimas. ja me oleme juhtinud liikmesriikide tähelepanu sellele, eh, millised on puudused nende riiklikes tegevuskavades ja oleme palunud need puudused siis läbivaatamise käigus kõrvaldada. me oleme palunud ka, et liikmesriigid vaataksid rohkem tulevikku, et nad oleksid ambitsioonikamad, et nad eh, seaksid siis mõõdetavaid eesmärke eh, oma riiklike tegevuskavade erinevate aspektide kohta ei ole vaja, et nad lihtsalt äh, teeksid äh, ettenähtud miinimumi, nad peaksid olema rohkem ambitsioonikamad ja seatud eesmärgid peaksid olema mõõdetavad, nii et, et liikmesriigi tasandil oleks võimalik näidata, kuidas olukord on paremaks läinud ja loodetavasti siis need harmoniseeritud riskiindikaatorid seda ka peegeldavad. ning lõpetuseks äh, täppispõllumajandus ja kiiresti muutuv tehnoloogia äh, õigusakt arvestab sellega ja võimaldab seda. meil on siin nõustamisteenused, mida liikmesriigid pakuvad, äh, koolitus äh, pestitsiidide kasutamisele, seda tuleb samuti kaasajastada, arvestades uusi arenguid, siis pestitsiidide kasutamiseks äh, kasutatavate seadmete kontroll, siin tuleb samuti arvestada uute arengutega. ja kui vastata ühele konkreetsele küsimusele, droonide kasutamine pestitsiidide levitamiseks põllumajanduses, see ei ole täielikult keelatud. Äh, jah, äh, teatud piirides on seda võima-, võima-, võimalik kasutada, aga liikmesriikidel on selle kasutuse üle kontroll, nii et, et see tõesti toimuks Äh, turvaliselt. Äh, me tahame, et kõik oleks turvaline ja et liikmesriikidel oleks kontroll selle üle. ma loodan, et vastasin kiire, kiiresti nüüd kõigile olulisematele küsimustele. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on viies september. kas proua Rivero soovib veel sõna? aitäh Äh, tahaksin tänada kõiki kolleege, kes sõna võtsid ja minu arvamust kommenteerisid. üldiselt äh, on need kommentaarid äh, kooskõlas minu lähenemisega. me teeme väga suuri jõupingutusi muudatusettepanekute koostamiseks ja järgnevatel läbirääkimistel üritame olulisest, olulistest teemadest mitte kõrvale kalduda, me tegeleme siis pestitsiidide jätkusuutliku kasutamisega ja mitte teiste toodetega. ma arvan, et meil on siin laiapõhjaline üksmeel, et meil kõigil on vaja integreeritud taimekaitset, me tahame investeerida teadusuuringutesse ja arendustegevusse me tahame leida uusi toimimisviise, igasugused koolitus- ja teavituskampaaniad ja tahaksime ära kasutada olemasolevaid parimaid kogemusi, neid tuleb levitada ja kõigest sellest me oma raportis ka räägime, aitäh. aitäh. sellega oleme selle päevakorrapunkti ammendanud ja nüüd läheme kümnenda päevakorrapunkti juurde. kümnes päevakorrapunkt, nii et, et me läheme oma päevakorrast natuke tagasi nüüd läbipaistvus ja kestlikkus siis Euroopa Liidu tasandi riski hindamisel, mis puudutab toiduainete ahelat meie raportööriks on proua Kadenbach ja vastutavaks komisjoniks on Envi komisjon. läbipaistvus ja kestlikkus riski hindamisel on Äh, väga oluline üldise, üldiste toidualaste õigusnormide kontekstis ja meie raportöör tutvustab nüüd meile seda teemat, teil on sõna. aitäh, härra esimees mul on väga hea meel selle üle, et mul on täna võimalus rääkida komisjoni ettepanekust, äh, kuidas suurendada siis toiduainetarne Euroopa Liidu tasandi riski hindamise läbipaistvust ja kestlikkust. Äh, ma kahetsen, et komisjon seda ettepanekut juba varasemal ajal ei esitanud varem enne valimisi äh, tegemist on siis ettepanekunega, mille aluks, aluseks on komisjoni enda ettepanekud paremaks õimusla-, õigusloomeks ja need lühikesed tähtajad ei võimaldanud meil siis piisavalt asja arutada eh, ülejäänud ühiskonnaliikmega ja seetõttu me ei saanud eh, kõiki eh, võimalikke vahendeid piisavalt ära kasutada me vahe, rõhutasime juba esimesel arvamuste vahendusel, et ma tervitan komisjoni ettepanekut, see on üks samm õiges suunas. see suurendab Euroopa Liidus toodetud ja Euroopa Liidus turustatud toiduainete ohutust. mõned eh, sektorid eh, eh, kus need, mida need reeglid puudutavad, Ehm, näiteks sööt eh, ja need, eh, kõikides nendes valdkondades kehtivad reeglid selle ettepanekuga ühtlustatakse jah, me oleksime pida-, pidasime läbirääkimisi ajasurve all ja seetõttu saime keskida ainult äh, mõnedele punktidele, mis puudutavad läbipaistvusega ja äh, sellega, kui palju andmeid tuleb esitada, kuidas äh, konfidentsiaalse infoga ümber käia ja nõnda edasi. ainult sellisel moel me saamegi tasada, et sektoripõhine õigusloome igal pool järgib samu norme ja väldime siis erinevat kohtlemist või lähenemised Eh, eh, teised valdkondad eh, loodetavasti tulevad ka tulevikus uuesti läbivaatamisele. ja nagu ma juba enne suvevaheaega ütlesin, see rehviti ettevõtmine peaks üldisi toidualaseid õigusnorme selgemaks muutma ja näitama ka, millistes valdkondades oleks vaja siis olukorda parandada. Nende Äh, arutelude käigus, mis puudutavad glühfosaate, äh, on välja tulnud see, et äh, et Euroopa kodanike usaldus nende uuringute ja lubade koha pealt on kõikuma löönud. kaks tuhat seitseteist tõstatus siis glüfosaatide teema ja sellest, selle tulemusena ongi siis meil praegu see komisjoni ettepanek loa andmist läbipaistvamaks muuta. tahaksin ähm, ähm, äh, juhtida tähelepanu mõnedele asjadele, mis minu arvates on oluline, näiteks läbipaistvuseeskirjad. Äh, need äh, puudutavad siis andmete avalikustamist ja kättesaadavaks tegemist läbi EFSA. komisjoni ettepanek on selles osas ambitsioonikas aga selli-, seda, neid punkte tuleks veelgi edasi arendada paljudes äh, valdkondades, meil ei olnud piisavalt aega kõnelusteks ekspertidega ja mulle jäi mulje, et äh, see praegune ettepanek võimaldab väärtõlgendusi ja me äh, seetõttu on muudatuse läbi võimalik ka vastupidine tulemus, vähem läbipaistvust ja vähem avalikustamist. ja mina teen seetõttu ettepaneku et Arhusi kokkulepe ja kahe tuhande kuuenda aasta kokkulepe, mis puudutab Arhusi kokkuleppe ellurakendamiseks, peaks olema äh, aluseks paljudele punktidele selles ettepanekus. see oleks selline alus, mis puudutaks juurdepääsu infole ning avalikkuse kaasamise äh, otsuste äh, langetamisele. ja samuti ei tuleks infot avalikustada ainult mitte hädajuhtudel, vaid igasugune informatsioon äh, tuleks avalikustada, mis puudutab keskkonda ja võib seepoole olla ohuks keskkonnale, inimeste tervisele või loomadele. Äh, kõik selline info tuleks teha kättesaadavaks, sest ainult niimoodi saame meie toiduohutuse aluspõhimõtetest kinni pidada Äh, ja mis puudutab EFSA juhatuse tegevust, siis äh, nendega koostöös on ette nähtud et äh, reegleid tuleks ühtlustada ka teiste Euroopa Liidu ametitega, aga see on võimalik ainult siis, kui liikmesriike rohkem kaasatatakse selleks, et tagada laiapõhjalisem dialoog, oleks vaja, et oleksid esindatud ka komisjon ja parla- ja samuti Äh, peaks kodanike ühiskond, äh, samuti tarbijate organisatsioonid ja tööstus olema rohkem kaasatud. Äh, ma olen seetõttu oma arvamuses leidnud, et Euroopa Parlament peaks olema esitatud siis kahe liikmega ja samuti teised rühmad peaksid olema esitatud viie liikmega. ja muudatusettepanekutes äh, Äh, rõhutame ka seda, kuivõrd oluline on äh, saada eksperte teaduskomisjonides äh, ja sinna tuleb jällegi liikmesriigid rohkem kaasata. mina oma ettepanekus leian, et mis puudutab nende ekspertide nimetamist ja nende raha, siis ei saa seda ülesannet jätta ainult liikmesriikide ülesannetele Äh, kogu äh, see protsess peaks ikkagi jääma EFSA kätesse ja, äh, ja ja niimoodi saame vältida seda, et liikmesriigid hakkaksid eksperte mõjutama äh, ja loomulikult äh, oleks mõistlik nende ekspertide nimetamine liikmesriikide poolt, aga see ei tohiks olla ainult liikmesriikide pädevuses. sõltumatus on minu arvates väga oluline selleks, et huvide konflikte ka tulevikus vältida. Äh, ma olen esitanud ka mitmeid uusi punkte, mis puudutab sellist äh, üldist nõustamist. me peame kindlustama, et info, eh, mis on eh, seotud eh, nende taotluste ametliku poolega uuring, see ei tohi nõustamisega vastuollu olla, see on erilist tähelepanu tuleb pöörata, pöörata sellele, et need inimesed, kes ettevõtteid nõustavad, teaduskomisjonides nõustajatena ei osale, sest niimoodi äh, võiksid nad menetlust mõjutada ja seetõttu ma äh, nõuan äh, samasuguseid nõudeid avalikustamisele ja nõustamisele. ja üheks lahenduseks oleks Euroopa Liidu tasandi register, kuhu pannakse sisse kogu info, mis turustamisloa saamiseks vajalik on ja samuti võiks luua sellise registri uurimiste kohta, siin ja pannakse siis kõik need teadusuuringute tulemused, mis seoses loataotlustega on koostatud selle ettepaneku eesmärk eh, oleks see, et me väldiksime eh, selliseid uuringuid, mis ei oleks loa andmise seisukohalt olulised ja ma äh, äh ootame siit äh, ka, et komisjon äh, kõrvaldaks need lüngad, mis seadusandluses praegu veel on ja veel kontrolluuringud meil käivad väga intensiivsed ja vastuolulised arutelud paljudes küsimustes ja seetõttu oleks vaja uurimistulemusi kontrollida Äh, näiteks komisjonile tuleks anda võimalus äh, tellida kontrolluuringuid. Äh, komisjoni esimeses tekstiversioonis oli see väga hästi sees tegelikult ja me olen pikalt arutanud, et kas me seda ettepanekut ei saaks veel paremaks teinud ja pärast arvukaid arutelusid erinevate sidusrühmade ja teadlastega, aga samuti arutelusid EFSA direktoriga oleme jõudnud Äh, seisukohale, et et ei saa olla sellist ühte kõike lõpuni selgitavat uuringut, see ei ole võimalik. ja äh, ja see äh, ja äh, selline kontrolluuring peaks olema rahastatud Euroopa Liidu kodanike rahast. ja minu arvates Äh, ja seetõttu ma tegingi ettepaneku kustutada komisjoni esialgne ettepanek ja riskiteavitus, mis peab olema tõhusam äh, jah, äh, need uued läbipaistvusreeglid kindlasti parandavad ka teavitamistegevust ja riski hindamist. kogu informatsiooni ja kõigi andmete avalikustamine Eh, seoses loataotlusega ja sellega, eh, et kõik huvilised tuleb eh, võimalikult varakult kaasata. ja EFSA peaks juba nii-öelda eel, eelfaasis need tulemused arvest-, avaldama ja sellisel juhul oleks välistatud ka asjaolu, et Äh, õigeaegselt ei pöörata tähelepanu olulistele riskidele ja veel eelarvest. Äh, kõigi nende uute ülesannetega, mis EFSA-le äh, antakse, on neil vaja rohkem töötavaid ja see tähendab ka, et EFSA-le on vaja varasemast suuremat eelarvet ja äh, tahaks, ma ei taha siin nüüd äh, eelarve äh, kõnelustesse sekkuda, aga ilma suurema eelarveta ei ole võimalik kõiki neid ülesandeid ellu rakendada meil on praegu ettepanek, mis sisaldab tõesti väga paljusid häid asju ja olen valmis neid teiega arutama, täiendama ja parandama ja mul on väga hea meel teie muudatusettepanekute üle ja variraportööridega tehtud kokku, koostöö üle, aitäh! härra Bogovitš. tere päevast meie variraportöör proua Schreier-Pirik ei saa täna kahjuks kohal olla Äh, sest et kalanduskomisjonis on hääletus ja ta paluks, et ma tema arvamuse ette loeksin. Äh, äh, kõigepealt tahaksin tänada raportööri proua Kadenbachi sotsiaaldemokraatide fraktsioonist selle arvamuse eelnõu eest, nagu juba varem öeldud, on mul väga hea meel selle üle, et komisjon on teinud õigusloomealase ettepaneku EFSA avaldab praegu väga palju infot, aga juriidiliselt tal sellist õig-, kohustust ei ole. arutelud loamenetluse üle näiteks taimekaitsevahenditele näitavad, et EFSA läbipaistvusreeglid vajavad läbivaatamist. lisaks sellele on EFSA-l üha raskem leida eksperte oma teaduskomisjonidesse komisjoni ettepanek aga äh, ilmselt tekitab rohkem uusi probleeme kui olemasolevaid lahendab, nagu ma juba möödunud korral agrikomisjoni koosolekul ütlesin. see lühike konsulteerimisaeg ning mõjuhinnangu puudumine ei ole kooskõlas Refiti tegevuskavaga ma mm, kahetsen, et ei ole mõjuhinnangut, sellel ei ole selgitust. kõige rohkem on mul aga kahju et ei ole, niimoodi ei hinnata, milline on mõju mm, ettevõtete konkurentsivõimele Äh, kolmandatest riikidest pärit ettevõtted ähm, võivad välja tulla toodetega äh, ja need turule tuua siis, kui see Euroopa loa taotlemise menetlus ikka veel käib. innovatsiooni ei saa reeglina patentidega kaitsta ja komisjoni ettepanek äh, nii-öelda seab teataval määral selle sektori ohtu Ehm, minu arvates liiga varane kohustuste avaldamine eh, võib allutada EFSA avalikule survele. Eh, eh, igasugused tooted on ohus, kui EFSA peab loataotlused võimalikult varakult aval, avaldama ja isegi enne, kui teaduslikud arvamused avaldatakse. läbipaistvus ei pea Äh, olema ex-ante, äh, seda võib teha ka tagantjärele. üldine äh, huvi on info avalikustamise suhtes, aga see ei tähenda, et kõik uuringud tuleb avaldada enne, kui teaduslikud arvamused on avaldatud Äh, sellest saaksid kasu konkurendid kolmandates riikides, vaid äh, nagu ma ütlesin, niimoodi satuks EFSA ka suurema avalikkuse surve alla äh, mõned raportööri muudatusettepanekud keskenduvad teadusuuringute sõltumatusele. sellega seoses oleks väga oluline, et liikmesriigid võiksid nimetada eksperte, aga neid ei tohiks kohustada seda tegema sellepärast et äh, siis võidakse poliitilistel kaalutlustel sekkuda protsessi. EFSA peaks koostama ekspertide nimekirja, kus on eksperdid nii paljudest liikmesriikidest kui võimalik ja nende äh, nimekirjade baasil siis eksperdid ametisse nimetama. EFSA peab tegutsema sõltumatult, äh, siis tunnustatakse teda rohkem ja ma tervitan, et äh, sidusrühmade esindajad EFSA juhatusse kaasatakse. Äh, EHAS ja EMAS see praegu juba käib, aga mis puudutab äh, väga laia hõlmatud toodete hulka, on vaja ka äh, GMO-de sektori esindajad ja toidulisandite sektori esindajad kaasata. ja samuti vabaühenduste ja tarbijakaitse ja keskkonnakaitseorganite esindaja, organisatsioonide esindajad. nii, seda on muide nõudnud ka kalanduskomisjoni arvamuse eelnõus ja põllumajandustootjad on juba juhatuses esindatud ja äh, tööstuse lisakoht on vajalik selleks, et selle juhatuse koosseisu tasakaalustada ja seal toimuvat hääletust tasakaalustada. ja üks küsimus raportöörile, mis puudutab muudatusettepanekut seitseteist. Äh, need on toidutarneahela töötajad, artikkel kakskümmend viis, lõige üks, bis äh, C. milleks selline kaasatus? ja muudatus kakskümmend viis, artikkel kakskümmend kaks. ma ei ole vastu nendele kontrolluuringutele, miks need on vaja välja jätta. ja proua äh, Pereki nimel tahaksin teid tänada tähelepanu eest ma saan aru, et äh, siin sooviti Eh, jah, et teiste teksti ei ole just kerge lühemaks teha, proua McIntyre, aitäh! Eh, kõigepealt eh, tahaksin tänada raportööri selle arvamuse koostamise eest. ma toetan seda peamist eesmärki suurendada läbipaistvust riski hindamise protsessis ning iseäranis tugevdada avalikkuse usaldust EFSA töö vastu Refiti eh, toimivuskontroll näitas, et Euroopa Liidu riskihindamissüsteem eh, on tõhus, see kaitseb meid võimalike toiduohtude eest, eh, aga see ei ole eesmärgiks, see on eesmärgiks kohane, aga see peab jääma teadusepõhiseks riskihindamisprotsessiks. samas on endiselt võimalik avalikkuse usaldust parandada läbi parema riskiteavituse nii et, et ma arvan, et me peame leidma tasakaalu, äh, suurema läbipaistvuse ja äh, konfidentsiaalse äriinfo vahel. mulle valmistab muret see, et info varane avalikustamine, äh, mille siis loa taotleja peab edastama, õõnestab intellektuaalset omandit ja ärihuve näiteks äh, farmaatsiasektor äh, võiks meile siin eeskujuks olla, sellepärast et nemad äh, langetasid otsuse, et kliiniliste katsete uuringud avalikustatakse ja Euroopa Ravimiametil on rakendusraport, mis puudutab konfidentsiaalsushinnanguid ja ma arvan, et see võiks olla meile heaks eeskujuks, kuidas edasi minna mina esitan mõned muudatusettepanekud äh, just nimelt selles vaimus ja, ja jään ootama koos, edasist koostööd, aitäh. härra Huitemaa, aitäh. Äh, suur aitäh, esimees, tahaksin tänada proua Kadenbachi äh, suurepärase töö eest, suurepärase raporti eest nagu ma ütlesin, tegemist on väga olulise teemaga, miks? ei ole vaja vist öelda, et EFSA on väga oluline institutsioon loomulikult äh, mõnikord, kui äh, nende töö tulemus ei meeldi, siis nähakse neid kurja jõuna, aga äh, meil on tänu EFSA-le maailma kõige ohutum toiduainete süsteem ja kui meil ei ole EFSA-t, siis meil ei oleks ka mitte mingisuguseid innovatsiooni ei tehnoloogiliste protsesside osas ega ka ökoloogia vallas, näiteks alternatiivide leidmine, taimekaitsevahenditele, mikroobide, bakterite kasutamine väga oluline on, et meie poliitikud ja kodanikud EFSA-t usaldaksime. seega ma olen eh, täiesti selle poolt, et me peaksime tugevdama EFSA positsiooni et EFSA oleks usaldusväärne, et teda peetaks heaks kohtunikuks ja et tal oleksid ka vahendid ja inimesed e, uute mõtete hindamiseks ja selle tegemiseks kiiresti. E, tahaksin kasutada seda üldist toidualaste õigusnormide seadust Äh, nii et see võimaldaks meil äh, välja tulla uute meetmetega, mis ei ole nii, niisama näitamiseks, et me saame öelda küll, et jah, et me poliitikutega tegime midagi läbipaistvuse huvides, aga need ei, asjad ei ole väga tõhusad. aga meil on vaja head tasakaalu äh, läbipaistvuse ja intellektuaalse omandi kaitse vahel, sellepärast et kui meie seda ei tee, siis mitte keegi, ei suured ega väikesed ettevõtted ei tule välja uuendustega, kui on, neil on tunne, et kõiki nende uued äh, mõtted täitsa kas lükatakse tagasi või avalikustatakse ja konkurents kaob. minu arvates on see suurepärane võimalus äh, suurendada EFSA usaldust ja äh, vaja on, et EFSA-l oleks rohkem inimesi, et oma töötajad. proua Hoibus jah, aitäh, ma räägin jällegi proua Scott Cato nimel, kes täna siin ei ole ta tahab teid, äh, proua Kodenbach, teie töö eest tänada ja äh, tahaks üht-teist öelda nii komisjoni ettepaneku kui ka teie arvamuse kohta äh, mõningaid asju siin ettepanekus me toetame, komisjoni ettepaneku suurimaks punktiks on avaliku registri loomine ja nende äh, andmete avaldamine, enne kui EFSA oma arvamuse langetab, aga me Äh, peame mõtlema ka sellele, kuidas tagada see juurdepääs informatsioonile. sellel teemal on väga äh, mõjukad tagajärjed, tagajärjed. Äh, avalikkus ootab, et me glüfosaatide saagale lõpu teeme ja, ja riski hindamise teeme võimalikult põhjalikuks ja läbipaistvaks me peame taastama oma usalduse. on viiteid selle kohta, et komisjoni ettepanek õõnestab Aarhusi konventsiooni võimaldades kolmandatele isikutele juurdepääsu teatud infole, näiteks teadusuuringutele, seda takistatakse kui tööstus seda informatsiooni avalikustamist ei toeta. informatsioon, mis on oluline avalikkusele ja keskkonnale ja tervislikule, tervisele, sellist informatsiooni ei tohi avalikustamata jätta. ka siis, kui see majanduslikke huve puudutab, mis puudutab kolmkümmend üheksa punkti üldises toiduainealases õigusnormides seaduses Äh, siis seal on äh, toodud äh, rida asjadest, mida tööstus peab konfidentsiaalseks Äh, siin ei ole mingit viidet sellele, et äh, seda äh, nimekirja hakatakse läbi vaatama ja see on kindlasti tegemata jätmine. ja nüüd, mis puudutab proua Kadenbachi arvamust, siis kindlasti see muudab oluliselt läbipaistvuse ja usaldatavuse alaseid nõudeid ja rohelised on tõesti õnnelikud selle üle, et te olete siin ühe kõige kahjulikuma elemendi kõrvaldanud, ärihuvide kaitse et te olete panustanud keskkonnale ja tervishoiule. meie üritaksime veel mõningaid lünki, mis konfidentsiaalsuse osas on, täita. see nimekiri selle info kohta, mis on konfidentsiaalne, peaks olema üsna lühikene ja täpne, aitäh. Marko Zullo, palun. suur aitäh esimees, suur aitäh raportöörile. juba mitu korda oleme eh, oma koosolekutel arutanud eh, küsimusi, mis on seotud EFSA-ga eh, ja toiduainete turvalisusega. ning me mõistame selle ameti tähtsust, kuid oleme rääginud siiski ka väga paljudest probleemidest, mis on äh, seotud äh, ka majanduslike äh, probleemidega sellel ametil ja samuti ka personalipuudusega, samuti ka uuringute läbipaistvuse küsimusega. ma tahaksin äh, rääkida veel ühest aspektist, mis võib olla, kui mitte negatiivne, siis vähemalt piirava iseloomuga ja samuti takistab see innovatsiooni, mis võiks kodanikele kasulik olla ning äh, sellele on tähelepanu juhtunud ka mitmed eksperdid. ning äh, siin äh, tahaks rääkida eriti väikeettevõtetest, kes tegelevad ähm, mahetoodete müügiga ning nad avaldavad kahetsust selle üle, kuidas nende ekspertide valik ei ole nõudmistele vastav ning Eh, nende eh, eh, lähenemine on eriti seotud sünteetiliste ainete kasutamisega ning siin on ka vastuolu, sest need ettevõtted ei ole mitte need, mid-, mil, mid-, mida arvavad eksperdid, et nad võiksid olla. seega selleks, et nendest raskustest üle saada, ma tahaks toetada dialoogi EFSA ja ettevõtjate vahele enne uuringute läbiviimist, et äh, kasutatud meetodid äh, ja ka teadmised oleks, ähm, äh, oleks siis vastavad uurimustele, mis koha peal tuleb läbi viia, aitäh. suur aitäh äh, aega on vähe, nii et järgnevad kõnelejad saavad kõik ühe minuti. järgmisena proua Petir, üks minut. suur aitäh, härra esimees mul on, tervitan selle äh, arvamuse koostajat, kuid siin on mitmesuguseid küsimusi lahtiseks jäetud, siin on kõigest üheksa punkti ning äh, siin äh, on mitmeid selliseid küsimusi, mida parlament on korduvalt juba esitanud. kolleeg ütles midagi näiteks mee kohta ja päritoluriigi kohta, seda muudatusettepanekut olen ma alati toetanud, parlament on nõudnud seda alati, see on väike muudatus äh, ning me äh, oleme selle sõnastanud ühele leheküljele ning see on väga oluline inimestele koha peal. õnnetuseks aga komisjon pole sellega kunagi tegelenud, arvan, et päritolumärgistus peaks olema igal tootel peal, komisjon peaks äh, neid jõupingutusi tunnistama ning äh, seda, äh, see, selle küsimuse oma ettepanekusse lisama. see samuti on, sama võib öelda ka eh, lihatoodete kohta eh,, nimelt tapakuupäev eh, ja koht peaks olema nähtav sildistusel. loomulikult on äh, toidu turvalisus äh, väga oluline, kuid minu jaoks äh, küsimus see, et kuidas garanteerida sama tingimus täidetaks ka importtoodete juures, et kuidas garanteerida, et GMO-d ei hiili niimoodi salaja Euroopa territooriumile Eh, näiteks eh, praegusel hetkel soovitakse anda otsustusõigus täielik eh, liik, Euroopa Liidule liikmesriigid, seega kahe, kahtluse puhul ei saa enam vastulauset esitada eh, ning kuidas ära hoida, see on siis skandaalid, mis tekkisid seoses glüfosaadiga. suur aitäh, härra Kaput-, härra Kaputo ma tahaksin äh, äh, õnnitleda proua Kalenbachi suurepärase äh, töö eest ning arvan, et see on väga oluline kogu kodanikuühiskonna jaoks. kuid mina leian, et väga kummaline, et komisjon ei ole siiani esitanud ennetavalt varem oma dokumenti ning äh, seega ei tea ka seda, kas komisjoni poolt sätestatud normidest on kinni peetud, mõjuhinnangut ei ole korraldatud äh, ning äh, praegune tegutsemisaken on meil olnud kõigest äh, kaheksa nädalat. siin on mitmesuguseid erinevaid probleeme liikmesriikide poolt, mis on seotud toiduohutusega ning äh, samuti ka äh, olemasoleva Euroopa õiguse rakendamisega. praegusel hetkel on äh, on küsimusi näha ka näiteks Monsanto kohtumisel esitatud küsimustega seoses, sest Äh, sest me ei suuda praegusel hetkel Estfale isegi piisavaid rahalisi vahendeid garanteerida, et nad saaks oma tööd teha. Äh, härra Höckmark vist rääkis äh, innovatsioonist. innovatsioon on väga tähtis, meil on vaja uusi mõtteid. Neid tuleb loomulikult ka järele proovida, kuid kui see teha liialt raskeks, kui tõkked on liialt kõrged, siis innovaat-, korruptsiooniga ei tegeleta. mina toetan Euroopa institutsioone, toetan ka EFSO-t, aga äh, aga alati on kõikes olemas riskid ja kui, kui kasutatakse põhisõnana äh, oht, siis ei lähe me kuskile, sest äh, kõik võib olla ohtlik. peab lihtsalt mõtlema selle peale, kas risk on ohtu väärt Äh, alati peab äh, selle äh, peale mõtlema, see liigne ettevaatlikkus lämmatab innovatsiooni, kui me ei tea vastust ette, siis me ei tee mitte midagi, aga maailma elanikkond kasvab ja on vaja rohkem toitu, on vaja ehitada maju seda on võimalik teha ainult innoveerides ja kui ja praegu on oht, et see innovatsioon lihtsalt äh, ära kaotatakse, elekter näiteks. kas elekter oleks tänapäeval olemas, kui oleks vanasti innovatsiooni suhtutud samamoodi nagu praegu ning tahaksin öelda ka seda, et äh, näiteks äh, mõelge ka vask-, hüdroksiidi peale. ma arvan, et äh, proua äh, raportöör äh,, jah äh, äh, äh, ma olen nõus, et komisjon jah, on nende hindamistega natukene maha jäänud asjade arengust. ja see võib olla tagasilöögiks kogule valdkonnale Ehm, kui eh, jah, ühelt poolt me hindame keskkonnakaitset väga kõrgelt, eh, keskkonnakaitset eh, ja teiselt poolt ka tootmist ja kui me neid hakkame vastandama, siis meil on vaja rohkem selgust. ja me peame samuti väga selgelt välja ütlema, miks Äh, komisjon nüüd korraga nii kiirustab, miks ta seda ettepanekut varem äh, ei teinud? Äh, väga paljudele asjadele pole vastust antud. kuidas on näiteks lugu sõltumatute ekspertide puudusega EPSA teaduskomisjonides ja kuidas üleüldse saab Euroopa rahvusvahelisel tasandil norme kehtestada et menetlused mujal näiteks Euroopale kahjulikult ei mõju, see tuleks ka selgeks teha, aitäh ja härra Flanagan. ma räägin kenasti ja lühidalt, sest enamus äh, on enam küsimus olulisest on juba ära öeldud, kas osatakse öelda, mis mõtet, mõttega me siin oleme, kui erikomisjon selle küsimusega hakkab tegelema ja enne, kui eh, kui me saame eh, aru, mida nad te-, tegelevad, me hakkame ise ka nende tööd ära tegema, miks me ei või oodata, sest eh, üks probleemidest meil siin on ju see, mis puudutab äh, Äh, avalikkuse usaldust, kui meid valitakse äh, kodanike esindajaks ja me peame kontrollima, et kõik oleks korras, kui üritame oma äh, tööd teha, siis see usaldust eriti ei suudelda, eriti ei suurenda, nii et peame mõtlema selle peale. see on nagu märg unenägu nende jaoks, nii et no tubli töö suur aitäh. sellega sai kõnelejate nimekiri läbi ning ma annan nüüd sõna komisjonile. tervise, tervishoiu peadirektoraadi esindajale. suur aitäh, esimees, et andsite meile võimaluse eh, eh, kuulata ja arutada Äh, seda, äh, mis, äh, seda teemat teiega. ma tahaksin tänada teie komisjoni liikmeid teie pühendumuse eest ning sooviga selle komisjoni, eest selle, seda komisjoni ettepanekut arutada ning ma pean ütlema, et me loodame endiselt teie aktiivse kaasamise peale, loodetavasti on meil võimalus äh, ka see ettepanek võtta vastu selle parlamendikoosseisu töö ajal. miks see ettepanek tehti? me soovime tugevdada Euroopa eh, toidusüsteemi, eh, oleme kontrollinud eh, olemasolevate toiduturvalisusega seotud seaduste toimivus üle. üldiselt leidsime, et olukord on hea praegu me arutasime ka võimalust äh, läbipaistvuse suurendamiseks, sooviksime seda võimalikult ambitsioonikalt ette võtta, sest, äh, sest peame tunnistama seda, et ühiskonna ootused on suured äh, läbipaistvuse osas, eriti puudutab see riski hindamisprotsesse peame äh, mõtlema ka pikaajalise süsteemi jätkusuutlikkuse peale ning eriti puudutab see ka Euroopa äh, Toiduturvalisuse Ameti tegevusvõimekust. Äh, loomulikult ei saa liialt korrata seda, et et äh, läbipaistvus äh, äh, suurendamise süsteemis näit-, tähendab seda, et EFSA tegevus mm, saadab suurem usaldus nende töö vastu ning see tähendab ka seda, et EFSA peab vastutama enamal määral meie kodanike ees. arvan, et see on väga oluline et äh, me äh, peaksime koondama kõik äh, uuringud ja andmed ähm, ka rakendamisolukorra üle kohta. mitmed saadikud on viidanud võimalikule konfliktile eesmärkide eriti siis läbipaistvus äh, eesmärgi ja innovatsiooni toetamise vahel, tahaksin selgelt öelda, et äh, me teeme, äh, teeme kõik selleks, et toetada informatsiooni konfidentsiaalust, ansust ning võtame arvesse ka avalikkuse õigust läbipaistvusele ja muuhulgas ka Orhusi konventsiooni siin võib-olla on vaja lisaselgitusi, kuid Orhusi konventsioon ei ole kuidagi ehm, nõrgestatud selle ettepaneku poolt, samuti ka olemasolevad intellektuaalse kaitse, intellektuaalse õiguse kaitse e, e, ei, praeguse ettepanekuga vastuolus, e, vaid kõiki neid katab olemasolev Euroopa õigus ja see puudutab ka toidu turvalisust ning äh, nagu eelnevalt mainitud äh,, nähakse ette avalikke küsitlusi äh, äh esitatud uuringute kohta, et EFSA-l on olemas riskianalüüsi äh, ja hindamise täielik äh, andmed. komisjon ta saab üle kontrollida kõik äh, olemasolevad tõendid esitatud andmete kohta. teine aspekt on see, et EFSA saab äh, esitada üldsoovitusi selle kohta, mida tööstuselt oodatakse ning samuti puudutab see suu-, äh, keskmis-, VKE-sid ja samuti puudutab see taotluste esitamist ja autoriseerimist me soovisime minna veelgi kaugemale, et eh, garanteerida, et EFSA-l oleks ligipääs eh, võimalikult laiapõhjalisele teadusuuringutele eh, ning sellega seoses leiame, et komisjon peaks erakorralistes tingimustes taotlema ka kontrolli üle, uuringuid. see on oluline osa meie tegevusplaanist äh, ja see puudutab äh, siis ka riski haldamise äh, tegevust, seega leiame, et olemasolev ettepanek on piisavalt lai ja põhjaline selleks, et anda komisjonile võimaluse mõttekate uuringute korraldamiseks, kui selgub, et olemasolevas infos on tühikuid kuigi meetmete kombineeritud eesmärk äh, on avalikkuse teadvustamise, teadlikustamise suurendamine, suurendades Euroopa tarbijate usaldust riskianalüüsi äh, protsessi vastu, seda, sellega käib kaasas, mis on samuti oluline aspekt, et, et äh, pane ka riski kommunikeerimisstrateegia välja töötada oleme minevikus äh, täheldanud, et seda aspekti tuleks äh, tugevdada ning äh, selleks on esimesed sammud astutud komisjoni ettepanekuga. teaduspaneelid ning nende koosseisud, mida siin mainiti on äh, äh, mõeldud selleks, et äh, EFSA-l oleks ligipääs kõige kõrgema tasemega ekspertidele. kui me seda ei tee, siis tekib sellega seoses probleeme ning see on seotud ka muude põhjustega, miks seda vaja teha oleks ning tahaksin rõhutada veel kord seda, et selleks kõigeks on loomulikult vaja piisavalt äh, rahastust, äh, see on ilmselge, meil on vaja äh, nii rahalisi vahendeid kui inimressurssi ja ning oleme seda ka oma avalduses öelnud, kui palju see kõik kokku maksma võib minna. tahaksin lühidalt rääkida ka äh, Äh, kriitikast ja märkustest äh, selle kohta, miks ei ole toimunud mõjuhinnangut. see puudutab ka parem õigusloome küsimust, loomulikult on selle äh, tulemus, ähm, see on see seotud olemasoleva toiduohutusseadusandluse ülevaatamisega ning oleme äh, läbi viinud põhjalikke konsultatsioone, äh, töögruppe ja nii edasi. ühesõnaga, konsultatsiooniprotsess oli väga põhjalik äh, ning seotud, oli see ka põhiküsimustega, mis selles ettepanekus olid kokku võetud, innovatsioon, nagu öeldud, suhtumine innovatsiooni ei ole kuidagi muutunud äh, sellega seoses, seda ka äh, kuna me soovime jätkata, kuna soovime endiselt äh, kaitsta konfidentsiaalset informatsiooni, ei, ei tohiks mingisugust negatiivset mõju ettevõtetele ja tööstusele sellest olla. mulle meeldis äh, viited äh, arsti rohtude äh, küsimusele farmaatsiatööstusele, sest äh, sellega on seotud väga oluline tegevus andmete kogumise ja ja samuti ka Euroopa Ravimiameti tegevusega. hiljuti avaldati selles osas äh, raport, mis äh, näitas positiivset tagasisidet ka tööstuse poolt ning äh, praeguses faasis pole mingisuguseid tõendeid selle kohta, et innovatsiooni äh, saaks, innovatsioon saaks kahju. nii et selles osas arvan, et võime veendunud olla selles, et põhielemendid komisjoni ettepanekust Äh, on äh, soovitav, jõuavad soovitava tulemuseni ning ootame loomulikult äh, head edasisi arutelusid ka Euroopa Parlamendi, Euroopa Nõukoguga, et see õigusloomeline ettepanek kiiresti vastu võetaks, nii et suur aitäh proua Kadenbachile tema raporti projekti eest ning ka huvitava mõttevahetuse eest täna aitäh, lugupeetud äh, direktor. ja muudatuste esitamise tähtaeg on neljas september ja proua Kadenbach, ma teen lühidalt, tahaksin kõiki arutelus osalenuid tänada ja ma loodan, nagu juba täideti, et need muudatusettepanekud äh, tulevad ja mul on väga hea meel äh, variraportööridega arutelu üle, aitäh! E, punkt, punkt 12 punkt 12 i 13. Lähme nüüd edasi, kaheteistkümnes ja kolmeteistkümnes päevakorrapunkt. Need me võtame ette üheskoos. horisont, programm. ja proua Katainen on arvamuse koostaja. nagu te kõik teate, progress, uus tehnoloogia ja innovatsioon, kõik need on põllumajanduse jaoks ääretult olulised teemad meil on nüüd olemas kaheksas raamprogramm järgmist nimetatakse Euroopa horisont, horisondiks, üheksakümmend neli miljardit eurot on see kokku. ja see on teise samba all, mille pealkiri on ülemaailmsed väljakutsed ja tööstuslik konkurentsivõime kümme miljardit on ette nähtud viiendale klastrile, sinna kuulub toit ja loodusvarad. sinna alla on pandud ka kolm koma kaheksa miljardit, mis, mil, millega tegeleb või mida valdab komisjoni põllumajanduse peadirektoraat ning see on seotud teadusuuringutega põllumajanduses valdkond on väga hea, siin on väga oluline, juhtkomisjon on ITRE. ITRE on kümne miljardi jagamise vastu, selle vastu, et osa sellest jagada või anda toidule ja loodusvaradele. ja me kavatseme siin mõningaid samme astuda. teema on ÜPP jaoks väga oluline aastateks kuni kahekümne seitsmenda aastani meil on vaja rohkem vahendeid teadusuuringuteks ning edasiminekuks ja progressi tagamiseks põllumajanduses. nüüd aga annan kaheteistkümnenda ja kolmeteistkümnenda punkti kajastamiseks sõna raportöörile Elsi Katainen, palun. suur aitäh, kallid kolleegid, ma olen täiesti sama meelt juhatajaga. komisjoni ettepanek põllumajandusalaste uuringute ja innovatsiooni mm, rahastamise lisamise kohta on ääretult positiivne ja see näitab, et põllumajandust peetakse eh, oluliseks. ma olen rahul selle komisjoni programmi projektiga, sellepärast et eriti just viiendas klastris on seal kaetud peaaegu kõik põllumajanduse olulised osa valdkonnad. meil on vaja sellist programmi nagu Euroopa Horisont selleks, et lisada ülemaailmset konkurentsivõimet ning uusi ettevõtlusvõimalusi ja see peaks olema ka ühtlasi meie jaoks vahend, millega leida lahendusi praeguse hetke probleemidele, näiteks kliimamuudatustele, mille all kannatab ka põllumajandus see viienda klastri kümne miljardi rahastus, see on vältimatu tegelikult ka selleks, et me leiaksime lahendused ÜRO kestliku arengu eesmärkidele, näiteks äh, eesmärk number kaks, näljahäda likvideerimine. ma olen põhimõtteliselt äärmiselt rahul selle ettepanekuga tõsta rahastus kümne miljardi peale, aga ma sooviksin äh, kriipsutada alla seda, et tegelikult see põllumajandusele jäetud eh, protsent peab jääma samaks ja kui kogu eelarve kasvab, siis peaks ka seda kasvatama. põhimõtteliselt kümme miljardit on lubatud eh, maasek-, põllumajandussektorile. me põhimõtteliselt teame, teistes komisjonides kindlasti soovitakse tagada rahastus oma sektorile ja sellepärast peab meilt siit välja minema ka sõnum ITRE-le, et meie ei saa nõustuda ITRE kärpimisettepanekuga. minu meelest äh, meie komisjon saab äh, kõige parema panuse anda viiendas klastris toit ja loodusvarad, sellepärast et see on eriti seotud põllumajandusega ja sellepärast ma sooviksingi ette panna, et sinna pealkirjale lisataks ka sõna põllumajandus. kuigi klaster viis on meie komisjonile kõige loomulikum kommenteerimisvaldkond, sooviksin ma ühtlasi meelde tuletada, et uues selles Euroopa Horisont programmis on ette pandud selline koosjuhtimine ja kõikide valdkondade kombineerimine, see tähendab seda, et ükski klaster ei oleks jäetud täiesti eraldi, kõik on nii-öelda ühes ette võetud ja ei tohiks kindlasti unustada ka uuringute väärtust näiteks bioringmajanduse seisukohalt. Ehm, ma sooviksin öelda, et põhimõtteliselt eh, viiendas klastris tähtsad asjad on kaetud, aga ühe asja sooviksin siiski kommenteerida neljandas punktis. seal on jutt vesi, vetest, sealt on sisa, siseveed täiesti välja jäänud, nii et see tuleb kindlasti lisada. ääretult positiivne on see, et teksti on juurde pandud metsad, sellepärast et mets on suurepärane näide ringmajanduste, ringmajanduse uutest võimalustest. mitmeaastane strateegiline kava seal tuleb arvestada Euroopa Liidu programmide sünergiaga. tuleb tagada see, et mm, Euroopa Horisondi eesmärgid saaksid tõhusalt ellu viidud ja klastri viis kohta saaksin, äh, sooviksin öelda, et ÜPP eesmärke tuleb arvestada seal ja sünergia tuleb tagada ka. tähtis on, et need eesmärgid oleksid nii-öelda üksteisega kooskõlas, et nende vahel ei oleks mitte mingisuguseid vastuolusid, isegi sellisel juhul, kui eelarved on eri, eraldi. viimane tähelepanek, eesmärgid. Nende eesmärkide planeerimise kohta mul ei ole üksikasjalist informatsiooni ja selles mõttes mul on palve, et komisjoni esindaja äkki võiks meile, meid pisut valgustada. sooviksin siiski ühe eesmärgi kohta midagi öelda, see on see, mis on CO2 neutraalne, vastupanuvõimeline, täisväärtuslik, jäätmevaba toidusüsteem või toidusüsteemid aastaks kaks tuhat kolmkümmend viis. seda tegelikult äh, toetavad ka muud klastrid ja sellel on väga head eeldused luua nõndanimetatud spin-off innovatsioone. ja Euroopa peab leidma alternatiivseid võimalusi toidu kestlikuks Mm, ja säästlikuks tootmiseks ja siin on väga oluline lu-, looda selline, luua selline toiduahel, kus ei oleks jäätmeid ja ühtlasi kasutada efektiivselt ära tööstuse nii-öelda kõrvalvõimalused, aitäh! suur tänu! ja arutelu on avatud, kolleeg Bogovitš esimesena. Thank you. suur tänu. Hollandi kolleegid ei saa täna siin olla, nii et ma räägin Tom van den Kinderlaare nimel, kes on selle raporti variraportöör. ma loen ette tema teksti. kallid kolleegid kõigepealt ma tervitan väga soojalt Euroopa Komisjoni ettepanekut Euroopa Horisondi programmiks. analoogiliselt raportööriga arvan ka mina, et suurem rahastus toidu innovatsiooni rah-, innovatsioonile on vajalik, see suurendab Euroopa Liidu konkurentsivõimet. ühtlasi aitab see meil ka saavutada kõiki neid eesmärke, mis seatakse lahti ÜRO säästliku arengu eesmärkides. Need eesmärgid on nüüd seotud ÜPP eesmärkidega ja neid mõõdetakse komisjoni inde-, indikaatoritega, kindlustamaks, et meie põllumajanduse ja säästliku arengu eesmärgid saaksid täidetud, on vaja kindlasti mõelda uue tehnoloogia peale ja sellepärast ma toetan raportööri ettepanekut lisada sõna põllumajandus viienda klastri pealkirjale on igati loogiline seda pealkirja muuta, sellepärast et toitu tuleb põllumajanduselt. edasi, ambitsioonikaid keskkonnaeesmärke on siin arvamuses vaja, aga me peaksime samas ka arvestama esimest eesmärki mm, säästliku arengu eesmärkide hulgas, see on vaesuse väljajuurimine. seda ei ole me põllumajandussektoris veel suutnud teha, seepärast sooviksin rõhutada, et tegelikult kõik, mis me põllumajandusega teeme, see peab olema suunatud ka seal tegutsevate inimeste elutingimuste parandamisele. seal võib olla vaja teaduslikku läbimurret, aga samuti on neil vaja ka oma toidu tootmise nii-öelda säästlikkust äh, parandada. aitäh, proua McIntyre! aitäh! suur tänu raportöörile selle töö, tehtud töö eest. komisjon on teinud ettepaneku eraldada kümme miljardit teadusuuringutele selles toidu- ja loodusvarade klastris. sellega teadvustatakse põllumajandussektori olulisust ning seda, kui suure panuse annab tegelikult põllumajandus suuremate poliitiliste eesmärkide saavutamiseks. olen vägagi nõus sellega, mida pani ette raportöör, et pealkirja läheks sõna põllumajandus. me niivõrd palju, me tegelikult täielikult sõltume oma põllumeestest, põllumeeste toidu öö, tootmisest ja ka maa harimisest, nii et sõna põllumaja peaks kindlasti seal pealkirjas olema kirjas. horisondi programm on väga suurtel põhimõtetel. teadusuuringud, avatus maailmale. selleks, et kõige rohkem sellest programmist kasu saada, on vaja koostööd ja partnerlust. Need on elulise tähtsusega kui me soovime jätkata seda Horisont kakskümmend kakskümmend edulugu, siis me peame seda arvestama. avaliku sektori rahastus on kõige tulemuslikum, kui seda tõesti jagatakse selle põhjal, kes rahvusvaheliselt kõige edukamad on. põllumeestele peab jääma juurdepääs innovatsioonile ja tehnoloogiale, uuele tehnoloogiale selleks, et toitu säästlikult toota. niimoodi, et me suudaksime maailma eh, nii-öelda inimesi toita ja ühtlasi säilitada ka keskkonda. minu meelest öö, ehm, praktiliste ja fundamentaalsete teadusarengute vahel peaks olema parem tasakaal, niimoodi oleks võimalik kanaliseerida teadusuuringuid võimalikult kiiresti sellistesse äritoodetesse või kom-, juba praktilistesse tootjatesse ja selle kohta mul on mõne, mul on ka mõned eh, ettepanekud, mida ma kavatsen esitada, aitäh. proua Holbuš. jah, aitäh. jah, see programm on väga oluline, see on ka meile rohelistele väga oluline, aga selles eh, programmis on kõik väga üldiselt sõnastatud ja meie poliitikute jaoks ja ei ole siin mingit võimalust äh, teadusuuringuid äh, toiduainete ja loodusressursside vallas äh, mingisse konkreetsesse suunda suunata. me rääkisime siin just täna pestitsiididest ja just selles valdkonnas on kindlasti teadusuuringuid vaja. meil on vaja rohkem põllumajanduslikke meetmeid, rohkem säästlikke meetmeid uurida selleks, et siin põhimõtted paika panna Äh, me räägime siin kaheaastastest äh, programmidest, mis puudutavad äh, konkreetselt spetsiifilisi asju ja just selles osas meil parlamendina ei ole mitte mingisugust mõjuvõimu, sest me ei ole kaasatud ja see on väga kahetsusväärne mis puudutab seda teadusuuringute programmi, siis peaks ütlema, et teaduslik mõjuhinnang ühtse põllumajanduspoliitika osas ähm, Äh, peaks äh, olema palju olulisem, äh, tulevikus peaks komisjon palju rohkem keskenduma saavutustele ja seatud sihteesmärkide saavutamisele ja oleks väga hea, kui meil oleksid ka andmed, eriti kui tegu on keskkonnaalastest eesmärkidest ja me saaksime siis tõesti maksumaksjale ka öelda, et me investeerime teadusuuringutesse ja üldiselt tuleb hoolitseda ka selle eest, et teadusuuringud ja arendustegevus annavad oma panuse kestlikkuse eesmärkide saavutamisele. Euroopa Liit on selles valdkonnas endale kohustusi võtnud ja siin peaksime me nende teadusuuringute programmi osas mõtlema, kuidas me saaksime üheaegselt eh, kliimakaitse eesmärke saavutada, omada puhast joogivett, eh, ohutuid toiduaineid toota ja teisalt jälle tagada õiglasemad töötingimused eh, ja paremad tingimused meie põllumeestele Äh, kuidas me saame põllumajanduslikud vajalikud asjad äh, majanduslike ja keskkonnaalaste nõudmistega äh, ühtlustada, loomakaitse oleks veel üks valdkonnas, mida tuleks siin mainida ja siin on, meil on vaja sellist terviklikku lähenemist Eh, kas me peaksime saavutama ühe eesmärgi, mis on teistele vastu või mitte. nii et, et selles vallas oleks vaja teadusuuringuid ja Horisont Euroopa programmis eh, peaksime sellega tegelema ja mul on väga hea meel, et Kristjan Eiler, kes on ITRE raportöör, eh, on seda ka tunnustanud ja põllumajandust äh, Äh, uurimisväärseks pidanud äh, ja et äh, mitte ainult meie siin erialakomisjonis sellega ei tegele, vaid Kristjan Eelder toetab meid. me peaksime tähelepanu pöörama ka sellele, et me peaksime teadust toetama ka selleks, et ühiselt põllumeestega ja leiaksime toiduainete vallas praktilisi lahendusi ja mitte nii, nagu asjad praegu on, et eh, see taotluse esitamine on niivõrd keeruline, et eh, nädalaid ja kuid läheb ja lõppkokkuvõttes eh, kogu projekt ikkagi läbi, nii et, et meil on kiiresti vaja nende loataotluste asja lihtsustada, et põllumehed ühiselt toiduainete sektorite ja teadlastega leiaksid praktilised lahendused ja see peaks olema siis ka taotluses, taotlusega peaks see asi nii olema, aitäh. tänan. ma tahaks tulla selle juurde tagasi, mida ütles meie kolleeg, kes fraktsiooni esindab äh, selles küsimuses. teadusuuringud on äh, lahutamatu osa sellest äh, Äh, protsessist, meile on siin räägitud äh, ja me oleme rääkinud elanikkonna umbusust uute masinate vastu. Äh, seega meil oleks vaja enam kui kunagi varem sellest, selliseid alusuuringuid, mida oleks võimalik rakendada. samuti meil on vaja ka tehnoloogia ülekannet praegused, praegune komisjoni eh, projekt, eh, kuigi põllumajandusküsimustes on nad, eh, on see pettumust tekitav, Federist rääkisime täna hommikul, on, vaatab sellest teistest küsimusest, vaatab lihtsalt üle, kuid kuuleme teistest komisjonistest, kuidas, kus öeldakse, et kümme miljardit, seda on liialt palju seda saaks, selle rahaga saaks äh, kaitsekulutusi suurendada, seega on vaja komi-, peab komisjon äh, võimalikult, peaks olema võimalikult ühtne. Äh, kui me soovime Euroopa põllumajandust ümber kujundada, siis peame, peab meil olema selline eelarve, et me saaks kaasata erapartnereid, me saaks ka äh, Eh, eh, riigiasutusi kaasata, sest kui praegusel hetkel on kõhklusi tehnoloogiasse, siis sellepärast, et riigipoolne panus on olnud eh, liialt nõrk selleks, et me saaks oma, olla veendunud nende iseseisvuses. kolleeg Vontek, palun. teadusuuringuteks eraldatav raha, see oli mõeldud nagu toetuse märk põllumajandusele tulevikus ja minu meelest oleks äärmiselt kahetsusväärne, kui me selle, sellest mõttest loobuksime. põllumajandussektorina vajab väga palju toetust teadusuuringutes ja väga paljudes valdkondades. proua Mru. härra esimees ma räägin äh, variraportööri nimel äh, Ricardot ei saanud, Ricardo ei saanud täna siia tulla, ta jälgib Euroopa Horisondi ja äh, põllumajandustemalist arengut väga suure huviga, ta on teadustööd teinud terve elu ning kontaktid põllumajandussektoriga on näidanud, millised huvipunktid on kõige tähtsamad põllumajandussektori jaoks. me saame anda suure panuse põllumajandusele ja maaelu arengule. on vaja äh, finantseerida ähm, teadusprogramme, mis tegelevad toiduainete äh, ja ähm, uue tehnoloogiaga, me peame arvesse võtma põllumeeste vajadusi, samuti ka keskkonna ja kliimaga seotud äh, problemaatikat, mis puudutab kogu ühiskonda. Euroopa Horisondi programm saab nendele vajadustele lahendusi leida. Ehm, näiteks äh, peaks olema võimalik saavutada äh, jätkusuutlikkuse eesmärk, see peaks olema võimalik innovaatiliste lahenduste kasutusele võtmisega näiteks ka täppispõllumajanduse äh, arendamisega, samuti on oluline toiduainete raiskamisele mõelda äh, kogu toiduahela vältel ning äh, meie kolleeg arvab, et see küsimus väärib tulevikus eriti suurt tähelepanu, praegused lahendused võimaldavad meile tõhusalt võidelda toiduainete raiskamise vastu ning see peaks ka suutma Äh, survet vähendada loodusvaradele, mis puudutab aga finantseerimist, siis äh, peame rõhuma äh, sellele, mis ait-, oleks eriti kasuks põllumeestele ning see on ka üks olulisi küsimusi, mida tuleb aina uuesti tõstatada. peame olemasolevaid lahendusi edasi arendama ning ÜPP finantseerimispiirangud tuleb ära kaotada, et äh, põllumehed saaks teha seda, mida nad kõige paremini oskavad teha, ehk äh, siis äh, kogu ühiskonda varustada toiduga, garanteerida maaelu areng ning maade parim kasutamine, mis puudutab teadusuuringute vajadusi, peaks käima käsikäes ka äh, Äh, uute võimaluste andmisega väiketootjatele äh, pikaajaliste investeeringute abil. suur aitäh kolleegi nimel. Bardzo dziękuję. W ten sposób wyczerpaliśmy zgłoszenia e, ze strony pani. Aitäh. Rohkem keegi sõna ei ole palunud. Nii et ma arvan, et ma saan nüüd anda sõna komisjoni esindajale vastamiseks. Palun! okei okay., thank you. aitäh. suur tänu põllumajanduse komisjonile ja suur aitäh loomulikult proua Kadan-, Katainenile. üldiselt me muidugi väga tervitame teie konstruktiivseid kommentaare. mõned kommentaarid olid seotud mõnede ressurssidega, mis oleks võib-olla vaja selgemalt väljendada veed, mis on ja nii edasi, need ettepanekud on väga teretulnud ja me kindlasti analüüsime neid ja vaatame, mida saab teha ja on äh, selliseid ettepanekuid, mida me peame omalt pealt veel kaaluma minu meelest suurem enamus muudatusettepanekutest on sellised puhtalt nagu vormistusliku küsimusega seotud, loomulikult komisjon on huvitatud sellest, et tekst oleks nii selge kui vähegi võimalik ja ei laskuks sealjuures tarbetutesse üksikasjadesse. muidugi detailid peavad selged olema. üks asi on muidugi programmeerimisbaasis konkreetsete uurimusprioriteetide tuvastamine, seda tehakse hiljem ja siin on komisjonil plaanis hiljem võimalikke eesmärke ja partnerlusi määrata, see on järgmine samm nii-öelda. siin on maha öeldud, et põllumajandus on täiesti selgelt oluline, täpselt sama oluline on ka kliimamuutused ja keskkonnaküsimused Te ilmselt olete kursis, et me oleme oma ettepanekuga püüdnud keskenduda mitte ainult primaarsele tootmisele, vaid me oleme püüdnud nagu vaadata seda valdkonda laiemalt, integreerida primaarset tootmist toidu valdkonnaga, toidujäätmetega, biojäätmetega mõelda nii-öelda ringmajandusele, me oleme püüdnud teiste sõnadega sellest teha sellist paketti. muidugi on võimalik siin öö, ähm, panna sisse täiendavaid üksikasju, täiendavaid ridu, meie oleme püüdnud läbi ajada minimaalse kat-, ma saan, mõistan teie ettepanekut lisada pealkirja äh, sõna põllumajandus, praegu me siiski eelistaksime jääda selle praeguse juurde. nii nagu ma ütlesin, me hindame kõrgelt teiepoolset panust ning me kindlasti analüüsime põhjalikult kõike siin öeldut ja kuuldut ja me loomulikult öö, äh, mm, toetame või, või oleme tänulikud ka selle nii-öelda toetuse eest sellele kümnele miljardile. põhiline on see, et loodusvarud, mitte ainult toit, on ääretult olulised kliimamuudatuste ja keskkonna seisukohalt. seetõttu on väga vajalikud teadusuuringud ja investeeringud, et leida selliseid lahendusi, mis võimaldaksid sellel süsteemil iseennast muuta järgmistel aastatel. veel kord suur-suured tänu, suured-suured tänud teile teie panuse eest. suur tänu. ja nüüd raportöör proua Katainen. kiitoksia puheenjohtaja. suur tänu e- juhataja, suur tänu kolleegidele arvukate kommentaaride, muudatusettepanekute ja uute lähtekohtade eest. Need rõõmustavad mind väga ja mind väga me-, rõõmustab see, et nii paljud toetasid minu mõtet, et lisada pealkirjale sõna põllumajandus. ma loodan, et komisjon ka siiski mõtleb selle üle veel järele kriteeriumid peavad muidugi olema sellised, et neid on võimalik mm, hinnata, neid on võimalik krit-, eh, mõõta. ja oluline on, et neid oleks võimalik nii-öelda põllumajanduslikus tootmises ka kasutada neid andmeid, et eh, tootja saab targemaks ja see on talle kasulik oluline on, et neid rahasid hakataks taotlema ülikoolides, erinevates organisatsioonides, tähtis on see, et liikmesriikides tehtaks teatavaks, et sellist raha on nüüd võimalik taotleda. me peame olema väga sitked selleks, et meil õnnestuks säilitada seda kümnet miljardit aitäh. mulle tundub, et võib-olla me alati ei adu, kui ulatuslikud on need teemad, mida me siin arutame. me ei räägi siin mitte ainult põllumajandusest, me räägime siin ka toidu tootmisest ja samuti äh, toiduohutusest, äh, tervisest, loomade tervisest, ähm, taimetervisest, uutest keemilistest ainetest, uutest taimekaitsevahenditest, bioloogilisest innovatsioonist ja nii edasi ja nii edasi innovatsioonist rääkides, kui me tõesti soovime seitsekümmend protsenti või isegi eh, sada protsenti suurendada toidutootmist aastaks kaks tuhat viiskümmend, siis olgem ausad, seonduvad sellega ikka väga suured väljakutsed. meil on vaja sellisel juhul uusi tootmisvorme ja just nimelt sellepärast on selles valdkonnas eriti hädavajalikud uued teadusuurimused nii nagu ma varem ütlesin, ÜPP raames teadusuuringute toetamine on üks põhjusi, miks rahastamine teise samba all on kahanemas. pidage meeles, et volinik Hogan ütles, et meil on praegu kümme miljardit teadusuuringuteks. nii et me peame selles valdkonnas ühisrindes säilitama ja hoolitsema selle eest, et see rahasumma tõesti ka sellele valdkonnale kohale jõuaks. muidugi on teiseks väljakutseks Brexit Ühendkuningriik on alati teadusuuringute alal väga aktiivne olnud. Ühendkuningriik on koordineerinud paljusid Euroopa projekte ja nüüd on vaja kuidagimoodi see auk täita. võib-olla muidugi Ühendkuningriik soovib edaspidigi veel osaleda teadusuuringutes. minu meelest on see meie ühistes huvides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 You understand? Da, este important să ne gândim cum facem transferul din cerci... Okay? Mamy jakiś, jakiś problem tehniczny. Meil on tehniline probleem, paistab niimoodi. Üks hetk, palun. Okay, we can start. Please. Da, domnule președinte, foarte pe scurt, iar, <laughs> again. teen hästi lühidalt. on äärmiselt oluline rõhutada teadusuuringute ülekandmist praktikasse. see on probleem, millega me silmitsi olema tihti, kuidas kanda praktilisse ellu üle teadusuuringute tulemused ja kui elujõulised teadusuuringute tulemused on. ja sellepärast ma rõhutangi, et see peaks olema kajastatud kõikides valdkondades. aitäh! daamid ja härrad, meie koordinaatorite koosolekul rääkisime me kuulamistest, mis toimuvad kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta esimestel kuudel. ma olen üsna kindel, et teadusuuringute teema võiks või peaks olema üks neist, mida käsitletakse nendel kuulamistel. heakene küll, selle päevakorrapunktiga me lõpetame nüüd ja läheme edasi see on erakordselt huvitav. punkt neliteist. hundid ja muud suurkiskjad. Nende mõju põllumeestele ja nende elatisele Euroopa maapiirkondades. hundid ja suurkiskjad võivad olla suureks ohuks põllumajandusloomadele. uurimuse tellis poliitika osakond B John D Linnell Norra Loodusuuringute Instituudist äh, koostas selle uurimuse, tere pärastlõunat, härra Linnel. me rääkisime sellest uurimusest ka siis, kui me Soomes käisime. loomulikult ei ole see teema, mis piirduks ainult Põhja-Soomega, tegelikult me kuuleme kõikidelt põllumeestelt juttu metsloomadest. keskkond on meile väga oluline, nagu te teate, me soovime seda kaitsta. aga see tähendab ka seda, et looduses peab valitsema tasakaal ja keskkonnas peab valitsema tä-, tasakaal. nüüd annan sõna meie külalisele kahekümneks minutiks. Ehm, teile võib-olla tundub, et see kakskümmend minutit ei ole eriti palju, uskuge mind, Euroopa Parlamendis on kakskümmend minutit on väga pikk kõneaeg ja äh, Barroso on öelnud, et see on lausa üheksateist minutit on väga suur aeg. Äh, aitäh, mul on suur au, et mulle nii palju kõneaega antakse. tegemist on väga keeruka teemaga. Äh, on vähe teisi keskkonnateemasid, millega seondub Euroopa tasandil nii palju probleeme Äh, sellepärast et äh, huntide ja teiste suurte lihatoiduliste loomade tagasitulek on muutnud Euroopa maastikku äh, loomade kaitse, mis meil siin kontinentaalsel tasandil aset leiab, tähendab seda, et neid lihasööjaid ei saa kaitsta lihtsalt paaril hektaril, vaid neid tuleb kaitsta kogu kontinendil ja siin on looduskaitse ja põllumajanduse vahel eh, mitmeid eh, konflikte ja väljakutseid. ma oma ettekandes keskendun neljale teemale. kõigepealt eh, räägin suurte lihasööjate olukorrast Euroopas, räägin nende mõjust kariloomadele, räägin leevendusmeetmetest, mida kasutatakse ja üritan näitan, kuidas neid on vaja integreerida maaelupoliitikasse, neid ei saa lihtsalt üksi käsitleda niisiis, suured lihasööjad, kui minna tagasi viiskümmend, kuuskümmend aastat tagasi, siis oleks kaart hoopis teistsugune. Eh, hundid, karud, ilvesed ja ahmid olid, olid peaaegu kadunud. Kesk- ja Lääne-Euroopast olid nad pea, praktiliselt hävitatud. täna me näeme aga looduskaitse suurt edulugu Euroopa tasandil kõik need neli liiki on paljudesse piirkondadesse, kus nad varem puudusid, tagasi tulnud. ja kõik need arvud, mida ma esitan, on keskmised ajavahemiku kaks tuhat kaksteist kuni kaks tuhat kuusteist kohta, kohta, see on siis viimane periood, kus me euroopalise, üle-euroopase ülevaate esitasime me räägime huntide populatsioonist, mis on umbes seitseteist tuhat isendit suur ja nendest kolmteist, neliteist tuhat on Euroopa Liidus Äh, neid on kõigis Mandri-Euroopa riikides, välja arvatud Luksemburgis ei ole neid äh, viimase paari aasta jooksul olnud, isegi Taanis on äh, nüüd nad olemas, kakskümmend aastat tagasi oli see veel mõeldamatu. Need hundid ei moodusta ühte suurt äh, populatsiooni, vaid nad on killustatud üheksaks erinevaks populatsiooniks. mõned populatsioonid on väga väikesed ja neil on ohualdis kaitse ja teistele vähim ohustatud äh, staatus nii et, et äh, asjale tuleb läheneda kohalikust aspektist, meil ei ole sellist suurt üle-euroopalist populatsiooni. nüüd, mis puudutab äh, karusid, siis nende kohta on meil samad arvud, seitseteist kuni kaheksateist tuhat kogu Euroopas ja viisteist kuni kuusteist tuhat Euroopa Liidus äh, karud on palju killustanud, killustatumad, kümme populatsiooni, mõned nendest on äärmiselt väikesed nagu Prantsuse Püreneedes või Itaalia alpide keskpaigas ja mõned populatsioonid on väga suured, seitse-kaheksa tuhat looma, nii et, et vastavalt sellele ka kaitsestaatus varieerub. mõned on siis äärmiselt ohustatud, mõned vähim ohustatud ilveste puhul meil on neid jällegi kaheksa kuni üheksa tuhat Euroopas ja seitse kuni kaheksa tuhat Euroopa Liidus, üksteist populatsiooni Äh, mõned äh, on äh, väikesed, vaid paar looma, mõnedes, mõnede arvukus küünib tuhandeteni. ja tegemist on üheks kõige rohkem konflikte põhjustava loomaga, kui me räägime ahmidest, neid on Euroopas ligemale tuhat ainult ja tegemist on suure lihasööjaga, mis on enim ohustatud ja selle, tema kaitseks on Euroopal siis ka tõsised kohustused me äh, kogusime ka siis äh, infot äh, kariloomade kaotuste kohta üheksateistkümnest Euroopa Liidust ja lisasime võrdluseks ka Šveitsi ja Norra andmed. kahjuks me ei saanud Hispaaniast, Poolast, Bulgaariast, Austriast ja Rumeeniast andmeid ja need on üsna olulised riigid, aga andmeid lihtsalt ei olnud Rootsi ja Itaalia on esitanud osalised andmed ja probleem on eriti tõsine nendes riikides, kus on föderaalne struktuur, sellepärast et andmed on tihtipeale olemas ainult liidumaade tasandil ja neid ei jagata. nüüd esimene slaid näitab, milliseid kariloomi siis suured lihasööjad Äh, ründavad. roheline on siis lambad äh, ja peamine sõnum, äh, mis sellest slaidist siis tuleneb, on see, et põhiliselt lihasööjad keskenduvad lammastele ja, ja Horvaatias, Kreekas, Portugalis ka kitsedele Soome ja Rootsi on erandlikud, seal on näha siis ka põhjapõtrade protsenti ja nemad on erijuhtumid ja nendest ma räägin eraldi. aga enamasti me keht-, keskendusime siis äh, lammastele, sest äh, lambaid äh, puudutab see probleem kõige rohkem. lambakasvatus Euroopas on silmitsi suurte muutustega siin graafikul on näha, kuidas lammaste arv Euroopa Liidus üheksakümne üheksandast aastast praeguse ajani on vähenenud saja kolmekümnest miljonist, äh, siis äh, on äh, see vähenenud. ja lammaste distributsioon on samuti muutunud, nende arvukus lääne pool on vähenenud ja uutes liikmesriikides kasvanud ja see on tekitanud konflikte lihasööjatega, sellepärast et lambakasvatus on arenenud just nendes piirkondades, kus suured lihasööjad elavad ja äh, põllumajanduspoliitika ei ole seda potentsiaalset konflikti arvesse võtnud. Äh, lambaid on siis kaheksakümmend seitse miljonit Mandri-Euroopa riikides äh, ja paljud neist elavad siis lähestikku suurte lihasööjatega ja meie andmed tuginevad siis hüvitise maksetele ja keskmiselt eh, kakskümmend üks tuhat lammast eh, on siis nendes üheksateistkümnes eh, liikmesriigis igal aastal need, mille pealt kompensatsiooni makstakse ja nendest üheksakümmend kaks protsenti on siis tapetud huntide poolt ja ülejäänute eest vastutavad siis ilvesed ja karud. ja äh, kui me äh, võtame siia sisse ka Norra ja Šveitsi, äh, siis loomade arv kasvab, need tapetud loomade arv kolmkümmend üheksa protsenti, aga ahmi, ahmid ja ilvesed tapavad väga palju loomi Norras ja seega nende protsent kasvab ja nende kaotuste ulatus varieerub väga suuresti. siin ma olen toonud välja äh, äh, selle, kui palju loom, paljude kariloomadest makstakse hüvitisi, arvestades siis äh, huntide ja karude populatsiooni. Äh, hul-, äh, huntide puhul tor-, äh, torkab silmad Prantsusmaal ja Norras on konfliktid huntidega väga sagedased, kolmkümmend, nelikümmend lammast aastas nendes kahes riigis torkab samuti silma see, et paljudes riikides on kaotused suhteliselt väikesed Eh, nendes eh, graafiku allosas olevates riikides üks-kaks eh, lammast ainult igal aastal siis tapetakse huntide poolt. nii et, et see mõju, mis huntidel on, on väga erinev riigiti ja see on see suuresti seotud loomakasvatussüsteemiga. kui me vaatame karusid, siis pilt on teistsugune Norra ja Prantsusmaa on jällegi siin tabeli ülaosas Šveitsi kohta ei ole arvud väga usaldusväärsed, sest neil on karusid harva. aga nagu näete siin, siis kahes riigis on probleem tõsine ja teistes riikides palju väiksem. näiteks on riike, kus äh, karud tapavad vähem kui ühe lamba aasta kohta. nii et, et äh, kui te vaatate seda graafiku ülemist osa, siis te näete, et probleem on tõsine, aga kui vaatate allapoole, siis äh, see mõju pole suur ja ilveste puhul on pilt veelgi äh, teistsugusem, nagu näete, Norra kõige ees, siis Prantsusmaa ja teistes riikides probleeme praktiliselt ei ole. Äh, vähem kui üks lammas aastas ilvese kohta siis. Äh, poolkodustatud põhjapõtrade juhtum on väga eriline ja seda tuleb eraldi mainida Äh, põhjapõdrade kasvatamine on lammaste kasvatamisest väga eriline, põhjapõdrad ei ole niivõrd kodustatud, nad äh, on kaitsetud aastaringselt, sellepärast et nad on, äh, toiduvad väljas kuskil ja neid ei saa intensiivselt niimoodi karjatada nagu lambaid arve ei ole väga kerge saada, sellepärast et Rootsi ei hüvita, vaid nad maksavad siis selle ohu eest aga äh, hüvitist äh, makstakse kolmekümne viiele kuni kuuekümnele tuhandele isikule igal aastal Norras ja Rootsis kokku. ja äh, see on umbes siis kuskil viis protsenti elanikkonnast saab hüvitist, nii et, et see näitab, et see konflikt on palju ulatuslikum kui teiste kariloomade puhul Äh, põhjapõtru mõjutab väga palju ka kliima ja samuti karjatihedus, sellepärast et äh, mõnedes piirkondades on karjatihedus väga suur ja see tekitab väga tõsiseid probleeme karjatamisega, kliimaga ja ka kiskjatega ja äh, tihti te, teeb olukorra veelgi hullemaks. Äh, põhjapõdrade kaitmiseks on väga vähe võimalusi. kolm Põhjamaad on äh, kasutusele võtnud üsna intensiivse keskjate tõrjeprogrammi ja maksavad ka väga suuri hüvitisi. nii et, et põhjapõdrad on erijuhtum, tegemist on väga tõsise, väga keerulise juhtumiga, millele ei ole ideaalseid lahendusi Äh, tulles nüüd tagasi lammaste ja teiste kariloomade juurde, siis äh, põhjus, äh, miks me selliseid suuri erinevusi näeme erinevates riikides, on suuresti selgitatav siis loomakasvatussüsteemiga, mida kasutatakse. Norras ja paljudes Alp alpide piirkondades äh, äh, karjatatakse, on lambad nii-öelda vabapidamisel, nad on vägedes äh, kuid täiesti ilma järelevalveta ja kui hundid sinna piirkonda tagasi tulevad, siis tegelikult lambaid ei kaitsegi mitte miski ja need ongi piirkonnad, kus kaotus, kaod on kõige suuremad. Äh, mõelge näiteks selle arvu kohta, mis puudutab hunde. Äh, Norras on see arv peaaegu viissada korda suurem kui Šveitsis, kuigi maastik on mõlemas riigis sarnane aga Norras äh, hunt tapab viissada korda rohkem lambaid kui Šveitsis ja või, või Rootsis ja põhjus on selles, et, et Norras on lambad nii-öelda vabapidamisel ja Rootsis on tarade taga. nii et, et me peaksime lihtsalt minema üle süsteemilt, kus lambad on vabapidamisel, süsteemile, kus nad on aia taga ja niimoodi need kaod väheneksid oluliselt. ja kui lambad on vabapidamisel, siis kahjud ongi suured, mingit muud äh, lahendust ei ole. nüüd läheme nende loomade juurde, keda äh, aia taga peetakse, jah äh, kaod vähenevad. ja samuti võib lisaks tarale kasutada ka karjakoeri ja samuti saab kasutada elektrikarjuseid ja sellisel eh, juhul on kahjud veelgi väiksemad nii et, et eh, kui lambad on juba karjamaal ja karjamaa on tarastatud, eh, siis on võimalik kaod viia üsna väikeseks aga juhul, kui lambad ei ole karjamaal, kui nad on mägikarjamaa, tarastatud karjamaadel, nad on näiteks mägikarjamaadel madalikel, siis äh, võib kasutada ka karjuseid ja karjakoeri Ne-, see, seda kasutatakse eriti just nimelt Lõuna-Euroopas, Balkani poolsaarel, Karpaatides, Itaalias, aga eh, see süsteem on juba ajaloo hämarusse jäänud, aga tegelikult oleks see väga tõhus eh, lammaste kaitse karude ja huntide ja ilveste vastu probleem ongi selles, et riigid on nende, sellest süsteemist loobunud. Eh, see on juhtunud näiteks Norras ja Alpide piirkonnas olevates riikides jah, ja sellise tööjõumahuka süsteemi taastamine on väga keeruline, nii et, et kogemused on olemas, kogemustele endiselt tuginetakse, aga peamine probleem on strukturaalne, majanduslik ja sotsiaalne, on väga raske taastada sellist väga tööjõumahukat süsteemi, kui sellest on kord juba loobutud ja veel üks asi, mille uurimisele me oleme pühendanud kõige rohkem aega Eh, see puudutab konflikte lihasööjate ja eh, kariloomade vahel eh, me peame arvestama, et on vahe majandusliku mõju ja konflikti vahel. mõju on midagi, mida lamma, hunt saab lambale teha, see on majanduslikult mõõdetav, konflikt on aga midagi, mis leiab aset erinevate inimeste vahel, erinevate sidusrühmade vahel Äh, sotsiaalsed konfliktid viitavad näiteks äh, konfliktidele erinevate inimrühmade vahel ja need kaks asja on väga erinevad. ja Euroopa tasandil äh, on, me näeme väga vähe, väikest seost selle majandusliku mõju vahel, mida lihasööjad põhjustavad ja selle sotsiaalse ja poliitilise konflikti vahel, mis sellest sünnib me oleme konfliktide kohta õppinud ka seda, et need lähevad lammastest palju kaugemale paljud väga häälekad ja vastuolulised avaldused ja seisukohad huntide kohta Äh, keskenduvad tihtipeale küll lammastele, aga tegelikult ähm, äh, on need konfliktid vallandatud paljude, palju tõsisemate või sügavamate probleemide poolt, millel pole lammastega mingit pistmist. maapiirkonnad seisavad silmitsi väga paljude väljakutsetega ja väga paljude nende probleemidega on maaelanikel väga raske toime tulla ja siis tuleb hunt tagasi ja temast saab väga mugav sümbol, mida süüdistada paljudes keerulistes probleemides nii et, et äh, seetõttu on äh, väga oluline mõista seda vastuolu, mida te äh, saadikutena näete, jah, need probleemid, millest teile räägitakse, võivad puudutada hunte, aga ka paljusid sügavamale minevaid probleeme. jah paljud konfliktid on seotud näiteks ka jahipidamisega, see on üks tegevus, mida maapiirkondades harrastatakse ja see on seotud samuti lihasööjatega ja siis veel hirm nii et, et äh, seda äh, lihasööjate konflikti tuleb vaadata palju suuremas, laiemas kontekstis. ja see tähendab seda, et meil on vaja integreeritud lahendusi. me räägime äh, kolmest strateegiast, mida kasutatakse, et vähendada huntide mõju lammastele. kõigepealt kariloomade kaitse, teiseks majanduslik hüvitis ja kolmandaks siis letaalne kontroll. sellel on oma koht seda tuleb eh, tõenäoliselt alati kasutada, aga see ei saa olla peamine viis lammaste kaitseks. lambaid tuleb kaitsta kõigepealt ja siis eh, taoline kontroll ehk siis lihasööjate tapmine ja eh, seda ka seetõttu, et meil on Berni konventsiooni ja elupaikade direktiivist tulenevalt teatud piirangud ja äh, kuidas siis tehniliselt kaitsta äh, lambaid, talunikke, seda kõike tuleb vaadata integreeritult, palju laiemas kontekstis, me peame vaatama põllumajanduspoliitikale äh, Äh, sotsiaalsetele teemadele, sellepärast et kõik need asjad on väga tihedalt seotud, äh, mõjutavad seda, kuidas siis lammaste ja huntide vahel, vahel toimuv mõjutab huntide teemalist poliitikat. meil ei ole infopuudust, meil ei ole teadmiste puudust, meil ei ole kogemuste puudust, vastused enamikele probleemidele äh, on olemas, nendest on pikka aega kirjutatud, neid on harrastatud. Euroopa Komisjoni liha lihasööjate dokumendid on väga hea alguspunkt, kui te otsite eh, rohkem infot, seal on väga palju eh, erinevates keeltes parimate kogemuste kohta. Eh, seal on ka näiteks rahastamise kohta, selle kohta, kuidas tõukefondide vahendeid kasutada. nii et, et see on väga hea lähtepunkt ja meie raportis on ka väga pikk äh, nimekiri veebilehtedest, kust võib leida täiendavat infot, nii et teadmiste puudus ei ole siin piiravaks teguriks. ja jõuan nüüd oma sõnavõtu kokkuvõtte juurde, ma olen valmis vastama küsimustele ja me esitasime ka üsna pihja teh-, pika tehnilise dokumendi, mis paljusid punkte põhjalikumalt käsitleb, aitäh! aitäh! ja nüüd alustame arutelu. proua Miller on esimene. aitäh, lugupeetud äh, esimees ja suur aitäh teile ka selle äh, jutustuse eest. ma olen pisut pettunud selles uuringus, äh, sellepärast et meie lähenemine oli hoopis teistsugune. Te olete Äh, rääkinud, milline on olukord Euroopas, te olete arve maitinud, te olete esitanud siin vanu arve, äh, seitseteist, kaheksateist tuhat hunti, me teame, et kolme aastaga on huntide populatsioon kahekordistunud, nii et, et kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta lõpus oleksid meil juba topeltarvud ning teie äh, Äh, uuring keskendus pigem nendele kaitsemeetmetele, meil on jah äh, äh, taimede ja loomade elupaikade kaitsedirektiiv, meil on eesmärgid, mis me peame saavutama, aga asi puudutab seda, et nende suurte lihasööjate tagasipöörduse tõttu võib ka liikide mitmekesisus kasvades Äh, väheneda. ma äh, räägin äh, siin sellest, mis toimub mina kodupiirkonnas, me teame Baierimaal on kaitstud liikide elupaigad, kolmkümmend kaks hektarit, kus tõesti kaitstakse liigilist mitmekesisust ja see ja seda kaitstakse lammaste karjatamisega, sellega, et neid äh, Alpides karjatatakse ja me näeme, et nüüd, kus suured kiskjad on tagasi pöördunud, äh, siis on need liigid ohus ja hetkel on olukord niimoodi, et me teame, me oleme äh, uuringuid tellinud, me teame, mis meile mak-, maksma läheb, kui me hakkaksime kasutama neid kakssada üheksakümmend miljonit eurot ja veel üheksakümmend miljonit eurot aastas täiendavalt. kuskilt ei ole meil sellist raha võtta. kindlasti mitte põllumehed, kindlasti mitte nende kaitsealade majandajad. nii et, et meil on vaja selliseid lahendusi, mis keskenduvad Äh, rohkem kariloomade kaitsele ja tulemus on see, et me karjatame neid seal vähem ja tulemus on selleks, et need pin-, äh, piirkonnad võsastuvad, liigid surevad välja. jah, ja meil äh, käivad kolmkümmend tuhat turisti igal aastal, kes tulevad sinna just nimelt selle liigitus, liigilise mitmekesisuse pärast ja kui need liigid ära kaovad, siis äh, Äh, jah, meie näeme asja hoopis teisiti, meie äh, äh, jah, siin ei ole mingeid põhjapanevaid arvutusi ega uuringuid, millele me tõesti saaksime tu-, tu-, tugineda. mul on teile üks konkreetne küsimus. kas selliste erilis-, erilistes kaitsepiirkondades ei peaks olema huntide vabu piirkondi, Äh, kuhu neid äh, piirkondi, kus ei peaks olema neid suuri lihasööjaid, äh, selleks, et sellist liigilist mitmekesisust ka edaspidi kaitsta. aitäh. paljud inimesed on sõna soovinud ja lepime kokku, et kõik sõnasoovijad räägivad ühe minuti. härra Dante. tänan, härra esimees laevalt kaks kuud tagasi meie Envi komisjon Euroopa Parlamendist ja mõned kolleegid siit äh, külastasime Prantsuse Alpe, et kohtuda äh, äh nii äh, lambakasvatajatega kui ka äh, e-, kohalike elanikega rääkisime mõjust äh, mm, põllumajandusele mida muidugi osaliselt võimalik kompenseerida, te rääkisite probleeme ka eh, seoses turistidega, eh, näiteks eh, turistid, kes kaebavad, et nad ei saa enam vabalt minna mägedesse matkama seoses taradega ning samuti on ka psühholoogiline mõju peredele ja peredele ja äh, Eh, kogukondadele sajandeid juba on inimesed võidelnud huntidega ning lõpuks eh, tänu aktiivsele jaht-, küttimisele on eh, neist lahti saadud ning nüüd kas on mõistlik hunt lihtsalt niisama tagasi tuua? minule tundub see utoopiline olevat. küsimus on nüüd selles, et millisest piirkonnast, kui millisest arvust alates on hunte piisavalt äh, praegusel hetkel äh, näiteks äh, on kakskümmend protsenti hunte juurde tulnud võrreldes möödunud aastaga, see tähendab seda, et neid on juba võimatu kontrollida, see puudutab äh, nii Alpe kui ka Kesk-Prantsuse kõrgplatood, nii et samuti on nad rünnanud veiseid näiteks äh, iga hommik oli kolmesaja viiekümne kilone veis äh, surnud äh, ning praegusel hetkel tuleb lõpetada see utoopiline mõtlemine ja rääkida majanduslikest ja sotsiaalsetest probleemidest. meie hiljutisel visiidil räägiti meile ka sellest, kaheaastane laps äh, nägi äh, äh, nägi need, neid korjuseid kodu ees, sest see rünnak oli toimunud, olid, rünnak oli toimunud kodu ees, tal tekkisid seedimishäired ning selgutas hiljem lihtsalt, et laps oli näinud hunti ja see tekitas selles sellise šoki, et, et seedimine seiskus. see hundi nägemine võib mõjutada negatiivselt inimesi, see võib terved piirkonnad tühjaks jätta, inimesed ei saa sinna äh, äh elama minna, aga me ei leia, tore öelda, et palkame karjaseid, aga karjased ei taha minna tööle piirkondadesse, kus elavad hundid Ja räägiti sellest, et on võimalik eh, kahe meetri kõrguseid äh, tarasid äh, püstitada ümber karjamaade, see on ka unistus. Äh, kui teil on kolmesaja viiekümne pealine lambakari, siis see, selline asi lihtsalt ei ole võimalik. mul on raske sekkuda, sest ma tean, kui oluline see on kõnelejatele, aga ärge hakake samu asju jälle eh, üle ütlema, härra Dorfmann. aitäh. ka mina pean, ütlen, et jah, eh, sellest uuringust ma väga palju uut ei saanud teada, selles osas olen kolleeg Mülleriga nõus. Eh, tulen piirkonnas, kuhu hundid pärast sajaaastast äraolekut on jällegi tagasi möördunud Äh, seal elavad viiskümmend tuhat inimest äh, ja viis miljonit turisti käivad selles piirkonnas äh, ja jah, see kõik on väga ilus, aga kuidas nüüd turistid jalustavad lähed, kuidas, kas nad peavad hakkama üle tarade ronima, mis huntide vastu kaitseks on esitatud, sest kui me hakkame taradega lambaid kaitsma, siis, siis Eh, jah, see asi kõlab tegelikult palju ilusamini kui eh, tegelikkus. Eh, ma olen käinud Soomes, olen käinud Ungaris suvevaheajal ja ja mõtlen just nimelt Alpi eh, piirkondadele, eh, mõtlen sellele, kuidas eh, karjamaid täna kasutatakse, teistsugune kasutamine ei oleks rahastatav. talunikud minu piirkonnas ütlevad, et sellisel juhul peavad nad lambakasvatusest lihtsalt loobuma ja seetõttu kasvavad need Alpide, Alpiliidud jällegi võõrsil ossa. ma olen üllatunud, väga üllatunud meie reisil Ungaris, et ainuüksi otsesed meetmed, seitsekümmend tuhat lähevad aastas Prantsusmaal hundi kohta, ma saan ja ma arvan, et tegemist on maksumaksjate raha kohutava raiskamisega ja me eh, peame eh, siin eh, midagi ikkagi ühise põllumajanduspoliitika raames tegema ja te, te teete meid võib-olla natuke kannatavaks, te ütlesite, et jah, me peame seda kõike natukene tihe, tihedamini maaeluga siduma Äh, aga näiteks Alpides, Alpi külades äh, ei ole inimestel mingit soovi huntidega koos elada, nad ei taha lapsi kooli saata, kui hundid seal on äh, jah, inimesed Brüsselis võivad küll öelda jah, et hundid peavad ringi liikuma. jah, siin inimesed teavad, et hundid ei ründa lapsi, kui lapsed kooli lähevad aga äh, mägedes inimesed sellega üleüldse ei lepi, nii et, et seetõttu ma arvan, et me peaksime mõtlema, kas see kaitsestaatus, mis praegu on, on endiselt õigustada, meil on peaaegu kakskümmend tuhat hunti Euroopas. mulle tundub, et sellel kaitsestaatusel ei ole enam mõtet ja me peaksime seadusi ka vastavalt muutma ja peaksime survet selleks ka avaldama uh,. Thank you, chair um,, and thank you very much for the report suur aitäh selle raporti aruande eest. kõik äh, me teame, et eile äh, astus tagasi Prantsuse keskkonnaminister äh, Nicolas Hulot, ta andis kolm põhjust selleks, toetuse puudust kliimamuutuste vastases võitluses, samuti pestitsiidi vastases võitluses ning samuti ka toetuse puudus bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel, eriti puudutab see Eh, eh, karude ja huntide tagasitoomist Prantsusmaale. ma tahaks seda lihtsalt öelda, et eh, see on samuti osa arutelust, ma arvan, et te kõik teate, et räägitakse võimalikust ilveste tagasitoomisest äh, Kirde-Inglismaale minu valimispiirkonnas ning loomulikult toimub äh, sellel teemaline ka äh, teemaline arutelu kogu Suurbritannias, Suurbritannias suurulukite tagasitoomise kohta. võib-olla oskaksite öelda, kui põllumees keelt Inglismaal ütleks, et ta muretseb sellepärast, et ilmselt tuuakse tagasi Inglismaale, mida teie talle vastaksite? ja järgmisena kolleeg Buda. suur aitäh. minu küsimus on, et miks see siis äh, Äh, me, jääb selline mulje, et sellest pole midagi, et ähm, äh, hunte juurde tuleb, talumeeste meelest on see kohutav, meil on kuus tuhat viissada karu, pruunkaru Rumeenias. Äh, ja kui üks karu viia teistesse liikmesriikidesse, ei taha neid keegi, aga mida siis teha selliste äh, arvuga, neid on äh, neli-viis-kuus korda rohkem, kui neid olema peaks. meil, äh, meie äh, turismisektor on sellest kannatanud, nagu siin öeldi, mm, näiteks ka karud, karude rünnak, karud on rünnanud ka lambaid kui eh, me räägime mägedest, siis on eh, võimalik eh, öelda, et see on raskesti ligipääsetav piirkond, aga hea küll, aga kui me räägime kompensatsioonist, kas on normaalne, et me peame maksma selle eest, et selle asemel, et äh, nende äh, arvu vähendada, võime ka mõelda steriliseerimise peale, peame midagi tegema, muidu me lihtsalt irvitame näkku põllumeestele. näeme, kuidas äh, suured piirkonnad jäävad inimtühjaks. proua Peeter, suur aitäh teile mina olin samuti selle delegatsiooni liige, mis Prantsusmaad külastas. Mm, ning ma tänan võimaluse eest põllumeestega kohtuda. E, ning e, peab ütlema, et nendel, neil on selle, e, neil on tõsiseid igapäevaseid probleeme, tahaksin teile seda korrata. samuti kompensatsioonid on ebapiisavad ükskõik kui palju neid on, ei ole võimalik kompenseerida kohalikele elanikele nende hirmu. peaksime mõtlema tõhusamate meetmete peale. peaksime mõtlema selle peale, kuidas neid aidata, mulle ütlesid kohalikud põllumehed, et e, kolmsada viiskümmend hunti tapavad äh, umbes kaksteist tuhat karilooma. Mm, ehk siis äh, makstakse kolmkümmend miljonit eurot aastas äh, Horvaatias tapavad hundid umbes kaks tuhat kuussada karilooma ja nad saavad ainult äh, kakssada, sellest saadakse ainult kakssada tuhat eurot kompensatsiooni, see tähendab, et äh, see vahe on tohutu suur, Prantsusmaa ähm, põllumehed on sama rahulolematud kui Horvaatia äh, põllume-, põllumehed äh,. ka selge on see, et äh, probleemid on tõsised ning peaksime äh, volinikuga sel teemal rääkima, et leida lahendusi keer dat we hier breed over in discussie gaan. En als ik kijk wat hier... Eh, huntide probleemist me ei räägi sugugi esimest korda ja, ja siin öeldakse, et, et äh, meil ei ole hunte. Äh, no kuidas ei ole, on küll. Äh, põllumehed ütlevad, et et hundid tuleb, hundide arvu tuleb piirata, sest piirid neid ei pea. praegusel hetkel on kompensatsioonide maksmiseks raha, tulevikus aga ei ole, ma tahaks teha üleskutse, et me hakkaks mõtlema resolutsiooni peal. huntide küttimine taas lubatud oleks ning äh, meie, see resolutsioon peaks saama kõigi fraktsioonide poolse toetuse. Äh, kõik äh, vaatavad pisarad silmis neid imelisi reportaaže, aga mida nad teeks ise, kui nad kohapeal elaks ja peaks vaatama, kuidas neid rünnatakse. ma äh, sooviks teile öelda, et praegune aruanne ei ole problemaatika kõrgusel, arvan, et meil oleks vaja pisut distsiplineeritumat meeskonda, eh, oleks vaja võib-olla koh-, eh, kohalikega rohkem arutada asja. ei, tootjad ei ole muudatuste vastu, ma annan teile eh, näitan teile sõnumeid, mis mulle saadeti, mida saan iga nädal jälle eelmisel äh, laupäeval ründas hunt, tappis kuus äh, lammast ära ning äh, kohalikud võimud teavad, millest ma räägin. me ei räägi sellest ainult lõbu pärast, vaid sellepärast, et karjapidamine pole niimoodi enam võimalik mm. -hmm. ning Äh, rünnakud äh, veel on olnud, äh, kari peletatakse laiali, me peame, väga raske on nelja tuhandet lammast kaitsta, kui kohalikud võimud suhtuvad meisse sellise põlastusega. saan selliseid sõnumeid iga päev, peame ära kuulama neid. meie ei, saame olla ju tunnistajateks sellest olukorrast, tõsine problemaatika on tõsine, sest äh, sest äh, lihtsalt ka-, karjase palkamisega olukorda ei äh, lahenda ehm,. ehm ning äh, need ei ole väiksed probleemid praegusel hetkel olemasolevad lahendused põllumeeste muredele ei vasta. Ehm, praegused reeglid ei toimi, see tähendab, et neid reegleid tuleb muuta Eh, praegune sel hetkel ei eh, ole, eh, ei toimi koos eksisteerimisvõimalus, me oleme liialt kaitsvad. Habita on teinud selle, et põllumehed on jäänud nõrgemasse seisu. selleks on loomulikult vaja äh, kaitsemeetmeid, vastasel korral kaob eh, loomakasvatus ära ning ma kavatsen eh, selleteemalise kohtumise korraldada ning kutsun sinna kõik, kes soovivad, et näidab, et eh, näeks oma silmaga, kui raskes olukorras need inimesed on. Florence. Florence jah, ma olen külaline siin komisjonis ähm, ja ma lootsin, et me ehk saame abi. me oleme väga palju siin huntidest kuulnud, siin istuvad äh, otsuste langetajad. Äh, mida te olete täna äh, meile andnud, et meil oleks kergem otsuseid langetada, kui ma vaatan neid brošüüre, siis Äh, ma näen, et äh, jah, äh, kõik, mis siin kirjas on, on juba ammu, pikka aega teada aga te peaks meile lahendusi pakkuma. Te siin ütlete lihtsalt, et me peaksime lambaid tara taga pidama. kas see tähendab seda, et me peame lammast terve öö ühe koha peal hoidma või? Äh, niimoodi, nagu teie asjale lähenete, asjad ei lähene. Äh, jah, meil on probleeme teatud pidamistingimustega, jah, siin on alati probleeme, need on äh, Äh, liikmesriikide põhised, seda on komisjon ka selgitanud, ähm, aga äh, lähenemine on oluline ja ma äh, kahtlen väga, et ka koos eksisteerimine huntide ja põllumajanduse vahel on võimalik. meil peavad olema sellised piirkonnad, ma saan aru, et see kohutab teist, aga meil peavad olema äh, Äh, sellised äh, piirkonnad, äh, kus loobutakse huntide kaitseks, ei saa lihtsalt rääkida ainult huntide kant-, kaitsest. meil peaks tõesti olema häbi, et me ei suuda leida lahendust. me peame oma lambaid, me peame oma lapsi huntide eest kaitsma Bardzo dziękuję, pan poseł Hausling. suur aitäh, järgmisena härra Hausling. jah, tegemist on emotsionaalse aruteluga, see oli juba enne selge jah, me peame tõepoolest rääkima sellest, kus on piirid. Te rääkisite sellest, et huntide populatsioon on suurenenud. Te ütlesite, et me ei peaks mitte midagi tegema. ja huntidega, hunte on juba ka Hamburgis nähtud, nii et, et Eh, me tõesti peame sellest rääkima, eh, kui eh, ulatuslikult me seda liiki peame kaitsma. kas me peaksime kuskile mingid piirid panema, see oleks täiesti normaalne. meil on Euroopas igavesest ajast olnud hundid Äh, olukord on äh, varem olnud stabiilne, praegu see ei ole, aga seega me peame seda arutama ja, äh, ja teine asi, mida me peame arutama, jah, jah, kui hundid alles on, see mulle meeldiks ja, aga neid peaks ka jahtima ja seetõttu tuleks küsida, milliseid muudatusi on vaja teinud Äh, meil on äh, hunt äh, Saksamaal olnud piirkondades, kus inimesed elavad, nii et, et jah, me võiksime hundid ju jätta, kui nad on inimtühjades piirkondades, aga tõesti, see arutelu on väga emotsionaalne ja ma mõtlen nii hundidele ja karudele, nende populatsioonil peavad Euroopas olema ka mingid piirid. jah Äh, sest äh, praegune olukord lihtsalt äh, pikemas perspektiivis enam ei, ei toimi. sest et kui inimesed ei saa enam näiteks Alpides ringi liikuda, loodust nautida, siis see on ka probleem turismile. nii et, et me peaksime sellest teemast mitte emotsionaalselt kõnelema ja rääkima ka piiridest, ma olen paljude äh, Äh, kolleegidega nõus äh, äh, ja mulle teeb muret ka see, et me huntide ja karude probleemi teistede probleemidega seostame. me, me oleme juba aastatest rääkinud ainult huntidest, aga meil on ka te teiste loomade põhjustatud kaotusi, nii et, et ma tõesti loodan, et me hakkaksime mingitest piiridest rääkima Well, you said if it was already asked. Ähm, äh, sa ütlesid, kuna te ütlesite, et ärge esitage küsimusi, mis juba esitati, siis ma ei esitagi, sest see küsimus ma tahtsin esitada juba äh, küsiti ära. kolleeg Vogovitš uh,. Äh, I m from Slovenia. ma olen Sloveeniast ja Sloveenias on karusid, äh, hunte, ilveseid ning äh, riigi arv kasvab ning esimesed konfliktid põllumeeste ka jätkuvad. samuti on konfliktid ka vabaühendustega ning seoses nende mõjuga on väga raske populatsioone kontrollida ning ning äh, probleem on seega nii põllumeeste kui ka vabaühendustega. aga see, mis äh, juhtunud on ka see, et kuna hunte on aina rohkem, siis inimesed äh, ei kasuta enam karjamaid äh, ning piirid karjamaada piir läheneb aina rohkem küladele Need probleemid, mis olid iseloomulikud äh, osale Sloveeniast, äh, on äh, saamas terve Sloveenia probleemiks üks hirvul, kus Ljubljanas ringi jaanihimehed üritasid teda kinni püüda. ja inimesed mõtlesid selle peale, mis juhtub, kui karu jalutab ringi niimoodi suur aitäh, ma täna, unustasin tänada härra Flanagani, nii et ma tänan teda nüüd. härra Nikolson, palun. suur aitäh. mitu aastat tagasi äh, äh külastasime Prantsusmaad põllumajanduskomisjoniga äh,. alati on huvitav teisi äh, piirkondi külastada. meil Põhja-Iirimaal on palju probleeme, äh, kuid õnneks hunte meil ei ole meil on kõige suuremaks äh, probleemiks on äh, mägrad ja haiguste levik, aga siis ma sain aru, äh, kui tõsised on põllumeeste probleemid neis piirkondades. seda, seepärast ongi huvitav teisi piirkondi külastada ja kuulasin teie juttu suure huviga, aga ning äh, seal, äh, kus mina pärit olen, näiteks tarade püstitamine, tarastamine ei äh, aitaks midagi. Äh, see ei ole teostatav. nii et tuleks mõelda muude lahenduste peale. ainus probleem meil on koerte rünnakud lammaste äh, lammaste vastu, ma ei tea, kas te olete näinud, äh, kuidas äh, lambas, äh, kuidas lammast on purenud hundid, see on kohutav vaatepilt. põhimõtteliselt rebitakse tükkideks. nii et äh, igatahes äh, kergeid lahendusi pole olemas, kas teil on mingisuguseid muid äh, lahendusi välja pakkuda peale äh, tarastamise? ma kuulasin, mida Karl-Heinz ütles, tal oli päris häid mõtteid. kas ei ole võimalik kuidagi arvu piirata, ma tean, et sellest ei taheta rääkida, aga me peame olema realistid. kui me siin istume ja lobiseme koosolek koosoleku järel ja siis mõelgem selle peale, mis toimus Sadekis paar aastat tagasi Äh, äh, sealsed põllumehed alles üritavad endiselt sellest probleemist üle saada. Äh, peame selle probleemiga lahendama Euroopa tasandil, sest see on emotsionaalne ja keeruline küsimus. proua Miljo, palun aitäh, ma tahaksin teid kõigepealt tänada selle uuringu eest ja mul on sarnased küsimused nagu kolleegidelgi, kes enne sõna võeti. mina tulen äh, piirkonnast, äh, mis on äh, Berliini naabruses. Berliin on suur lind ja meil Ida-Saksamaal on piirkondi, kus on väga palju hunte ja äh, äh, meil äh, ei ole neid ainult metsades ka, vaid sellistes maha, mahajäetud piirkondades, kuhu lihtsalt hundid on kolinud ja paljunevad seal. kohalikud inimesed ütlevad, et kui nad sinna jäävad, siis eh, turism ei tule enam kõne alla. ja eh, see ei pruugi eh, meile võib-olla eriti meeldida, aga inimesed lihtsalt jätavad need piirkonnad maha, kui nad näevad, mis seal hundi, kui nad näevad, mida hundid seal teevad. ja loomulikult see, et lambad rebitakse tükkidena, see on samuti probleem jah, äh, see huntide haldamine ei toimi kuigi hästi, meil on küll olemas hüvitiste süsteem, äh, aga nende, äh, need hüvitised kasvavad järjest suuremaks ja hunte tuleb järjest rohkem juurde. meil on vaja muid kaitsemeetmeid, jah, te rääkisite siin elektritaradest ja kõigest, aga sellest ei ole kasu minu arvates. minu küsimus on äh, Äh, jah äh, me peame pöörama tähelepanu inimestele ja minu küsimus. Äh, millal on populatsioon niivõrd tugev, et ta suudab iseseisvalt vastu pidada ja millal võib siis jahi või muude meetmete läbi seda populatsiooni reguleerida, aitäh. Ačiū gerbiamas pirmininkė Na, Lietuvoje labai didelių tų problemų nėra, bet. E, Aitäh! meil on põllumehi, kes aeg-ajalt kannatavad ähm, nende rünnakute all, mis loomulikult on väga stressirohke ja tegelikult ükski kompensatsioon ei saa täielikult katta kaotatud. seega peame otsima teisi lahendusi. me peame hoolitsema selle eest, et lambad oleksid turvas. kui hunt ründab sellepärast, et ta on, on näljane, siis ta teeb seda nii ehk naa. me peame seega mõtlema ka äh, alternatiivsetele toiduallikatele huntide jaoks või me peame reguleerima või midagi muud tegema? äärmiselt hea oleks, kui meil oleks võimalik teaduselt abi saada, kui me saaksime pakkuda nii-öelda preventiivseid meetmeid vahel ründavad hundid ka koeri. ja taoline juhtum on veelgi šokeerivam inimese jaoks, kelle töökoera hunt ründab. ma arvan, et me peame vaatama, kuidas meil oleks võimalik kaitsta lambaid ning kuidas hoolitseda selle eest, et hundid kontrolli alt ei välju. aitäh! see on väga tähtis teema, see on jõudnud nüüd poliitilise keskustelu objektiks ja põhjustanud väga tulise arutelu. hunt on looduses tähtis tegija ja ta kuulub nii-öelda loodusesse. paraku aga hundid on ohus tänu liiklusele, tänu sellele, et järjest rohkem tungib inimene nende territooriumile, nii et pole üldse ime, et et on ime, et hunt ei ole täielikult Euroopast kadunud. loomulikult tuleb mõelda kaitsele äh, ründajate vastu, aga tegelikult Hollandis on niimoodi, et kõige rohkem ründavad lambaid koerad. me peame informeerima kindlasti inimesi olukorrast huntidega seonduvalt, hoidma neid kursis, eh, me peame teavitama põllumehi sellest, kuidas nad oma loomi saaksid kaitsta ning oluline on mõista ka seda, millised ohud kaasnevad vastutustundetu jahiga. mitte vähem oluline ei ole korralik eluala tegelikult ähm, siin tuleb mulle, siin pean mainima ühtlasi ka elupaigadirektiivi, millega soovitakse näha rohkemat huntide tapmist, huntide kütmist, küttimist. tegelikult elupaikade direktiiv on väga sobiv eesmärgi jaoks, seda ei tohiks lahjendada hundid on nüüd sisenenud tõesti sellistele aladele, kus nad varem pole olnud. sada aastat tagasi nägime me Hollandis esimest korda hunte, me peame tegutsema preventiivselt, meil on vaja innovatiivseid lahendusi selleks, et ära hoida huntide rünnakud lammastele. on väga kahju, et paljud kolleegid ei osalenud sellel sümpoosiumil, mis peeti sellel suvel. proua Piedikäinen oli seal vastuvõtja ja seal oli ääretult palju väga huvitavaid ettekandeid. minu arvates me peaksime nii-öelda ähm, säilitama huntide elualad proua Kadenbach tahaksin teid südamest tänada. ma ei usu, et reaalselt saaksid hundid ja kultuurmaastik koos eksisteerida. jah, mõnedes kohtades öeldakse, et hunt on noh, looduse oluline koostisosa, jah, see on oluline, aga see, millest need maastikud, millest me täna räägime, ei ole sellised, need on kultuurmaastikud. kas me siin on äh, jutt äh, sellest, millest me räägime, kas me räägime metsikust maastikust või kultuurmaastikust. Äh, mul ei ole mingeid probleeme, näiteks kui nad metssigu ründavad, aga me peame arutama seda, kuhu hunt sobib ja millistes piirkondades me Euroopas hunti peame kaitsma ja kus on meie kultuurmaastikud me ei saa igale, iga kord ainult tarasid kõrgemaks esitada. hunt äh, on äh, loom äh, ja kui talle kõik hõbekandikul kätte tuuakse, siis me ei aita tema tasakaalukusele looduses kaasa Äh, siis ta tuleb lihtsalt äh, kultuurmaastikule toidu otsima, ei lähe kuhugi mujale jahti pidama. Äh, ja seega tuleb neid ka järjest rohkem juurde, see tähendab, me tekitame üha rohkem probleeme ning ma arvan, et meil on vaja tõsist arutelu selle osas, et kas me oleme valmis osasid oma kultuurmaastikust jällegi tagasi äh, Äh, andma selliste piirkondade, meil on Austrias ka selliseid piirkondi, mis on veel ürgmets ja sinna sobiksid hundid suurepäraselt. aga äh, äh, jah, võib-olla on ka teisi piirkondi, kus hundi jaoks ruumi on. selles valdkonnas ootame me lahendusi ning jah, väga oluline on see, et hundid oleksid Euroopa edasi aga neil peavad olema ka e-, liigile omased elutingimused. rohkem ma sõnavõtusoove ei näe. lühikene kommentaar, minu meelest te ütlesite väga õigesti, et meil on tegelikult vaja sellist ausat arutelu me ei ole huntide vastu. me soovime, et äh, hundid saaksid ka oma elu elada, aga samas, et siin oleks tasakaal. ja see tasakaal on muutunud tegelikult. me ei soovi näha mingisuguseid pingeid nende vahel, kes pooldavad keskkonnakaitset ja teiste vahel. meie, kes me kaitseme põllumehi meid ei tohi, meisse ei tohiks näha keskkonnakaitsevaenlasi. me räägime siin erinevatest loomadest ähm,, huntidest, karudest, isegi metssigadest. täpselt nii, nagu teie ütlesite, meil on vaja siin sellist ausat keskustelu me ei soovi, et meid süüdistataks liigilise mitmekesisuse vaenulikkuses, aga teisalt me peame mõtlema ka põllumeeste huvidele ja me peame mõtlema mitte ainult loomade, aga ka inimeste öm, ehm, ohutusele, turistide ohutusele. nii et siin on tegelikult äh, teatud pingeid põllumeeste vahel ja nende nõndanimetatud loodushoidjate vahel. me ei soovi seda konflikti. aga me leiame, et äh, selle küsimusega tuleks nii-öelda ausalt tegeleda. mõelda, kuidas siis seda probleemi lahendada me vajame selliseid meetmeid, mida avalikkus aktsepteeriks, sellepärast et tegelikult on palju selliseid inimesi, kes arvavad, et Euroopas pole enam mitte ühtegi hunti. Nad lihtsalt ei ole kursis sellega. aga nüüd annaksin sõna komisjoni esindajale, palun. suur tänu. vabandust. härra Dess okei okay., okei okay.. Te soovisite sõna? ei soovinud? selge. okei okay,, thank you very much, Mr Chairman. aitäh. ma sooviksin alustada kõigepealt tänusõnadega härra Linnelile selle uurimuse eest, minu meelest seal on väga hästi kokku pandud ähm, faktide komplekt äh, suurkiskjate kohta, eriti hundi kohta. minu meelest on siin väga oluline teadvustada, et tegelikult meil on olemas meetmed, millega tagada kaas- või paralleelset eksistentsi, aga kui me keeldume neid meetmeid aktsepteerimast, siis loomulikult ei saa mingisugust koos eksisteerimist ka olla nagu teie ütlesite, on tegelikult ikkagi vaja seda koos eksisteerimist ja ausat äh, arutelu, et mis toimib ja mis ei toimi. minu meelest sellest uurimusest on näha olnud mõningaid lahendusi, mis paljude, mis mitmetel juhtudel toimiksid. aga samas on seal uurimuses välja toodud ka sellised näited, kus lahendused ei ole väga tulemuslikud näiteks põhjapõdrad, mis on nii-öelda Põhja-Euroopa spetsiifika ning siis ka need avatud karjamaad, mida siin mm, mitmed saadikud mainisid. näiteks avakarjamaad mäestikupiirkondades, kus äh, mõned kaitsemeetmed on vähem tõhusad. minu meelest siinkohal on õige mõelda karjatamistavade arengule. kui soovitakse tagada, et paralleelselt saavad eksisteerida karja, karjatamine ja suurkiskjad, siis järelikult tuleb eh, seda arvestada ka karjapidamise juures ning see, nende meetmete suhtes. Need meetmed võivad olla kulukad, aga toetust on võimalik taotleda Euroopa erinevatest fondidest, ja samuti ka liikmesriigilt ähm, sellised riigiabimeetmed, mida komisjon periood, perioodiliselt kogu aeg kinnitab, ehk isegi kõige raskematel juhtudel on siiski võimalik leida ähm, nii-öelda koos eksistentsi võimalusi, see muidugi ei tähenda seda, et äh, hunt äh, võiks äh, jalutada kus iganes, hunt peaks siiski jääma oma nii-öelda äh, spetsiifilisse elupiirkonda, mäge, mäed, metsad ja nii edasi. ja sellepärast tuleks mõelda sellistele meetmetele või silmas pidada selliseid meetmeid, mis takistaksid hundil tulemast linna. vaja on ka infokampaaniat, teadlikkuse suurendamist ja koolitust. kui inimesed ei ole kunagi varem elanud sellises piirkonnas, kus on suurkiskjaid, siis muidugi võib neil olla väga palju hirmu. kui nüüd inimesed aga on kursis, kuidas käituda, kui kohtud suurkiskjaga, siis on sellest abi, see on vajalik info see on muidugi pikaajaline protsess, seda ei saa üleöö teha. kui näiteks piirkonnas pole üle saja aasta hunti olnud, siis on üleöö lahendust väga keeruline leida, nii et siin on tegemist sellise pikaajalise protsessiga ja komisjon sellega juba mõnda aega tegelenud, me oleme, meil on uurimusi, siis meil on Euroopa tasandi suurkiskjate äh, platvorm ja tegutsetud on ka liikmesriikide tasandil, püütud on võtta kokku huvigrupid, et leida lahendus, sellepärast et sellist universaalset lahendust, mis toimiks absoluutselt kõikjal, ei ole. mis top-, toimiks kõikjal ja kõikide suurkiskjate öm, juures. Euroopa Parlamendi ja erinevate pilootprojektide toel on meil käivitumas mitmed sellised suurkiskjate pilootprojektid mitmetes riikides, üks näiteks on tulemas Rumeenias, mõned on Itaalias plaanis, Hispaanias. ja me kavatseme selle protsessiga jätkata, et võtta kokku huvigrupid maapiirkondades, et leida lahendus, mis neile kõikidele kõige paremini sobib ja siis me loomulikult värskendame ka juhendmaterjali, seal on viide elupaikade direktiivile. seal on selgitatud, millistel tingimustel on võimalik näiteks küttida hunte ja, ja see on üks võimalustest, sellega ma lõpetaksin. Chciałby się usłyszeć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 järjest rohkem suurkiskjaid, hunte ja karusid on kolimas lääne poole. see on väga suur küsimus, me peame välja mõtlema adekvaatsed lahendused. miks? sellepärast, et seda just nimelt põllumehed meilt ootavad. see loomulikult ei tähenda, et me oleksime bioloogilise mitmekesisuse vastu. meie vastastel võib tekkida kiusatus meid just nimelt selles süüdistada, aga seda tuleb kindlasti öelda, et me ei ole liigilise mitmekesisuse vastu, me lihtsalt äh, leiame, et see on tõsine probleem ja nüüd annaksin sõna härra Linnelile. Many, many comments. hästi palju kommentaare küll on tore, kui on huvi, huvilistest auditoorium, huviline auditoorium, kõike, mida siin on öeldud, ei jõua ma käsitleda, aga ma tegin märkmeid ja ma loodan, et järgmise nädala lõpuks saan ma neid mainida ära ka raporti lõppversioonis. mõned asjad kordusid palju. teadlasena ei soovinud ma praeguse õigusliku regulatsiooni alt väljuda. ma pidin sellest lähtuma, mis praegu seaduse järgi on võimalik. paljud teie hulgast kutsusid üles või, või rääkisid seaduse muutmisest, mina seda teha ei saa, mina lähtun praegusest elupaikade direktiivist. ja sellel direktiivil on päris selged eesmärgid ja see tegelikult kehtib kogu Euroopas, see ei ole Ehm, seotud vaid üksikute piirkondadega Euroopas, vaid see katab kogu Euroopa, ükskõik kas see on Alpides, Normandias või kuskil mujal. ja hundid on kaetud kogu nii-öelda selle regulatsiooniga. ja siis on Euroopa spetsiifika veel nii-öelda kulude eh, katmine, kulude jagamine, igasugused üleskutsed nii-öelda suruda hundid kuskile sinna, mitte hoida nad eemale siit. see tekitab probleeme solidaarsuse seisukohalt. see ju eeldaks tsoneerimist see kõlab väga lihtsana, aga, aga kes, kes selles loteriis siis äh, võidab ja kes kaotab ja see tekitaks väga palju küsimusi Euroopa valijate ees. ja veel, päris palju on äh, viimasel ajal selliseid õiguslikke uurimusi olnud, et mis on juhtinud tähelepanu sellele, kuivõrd problemaatiliseks võib osutuda huntide nii-öelda kinnistamine mingisugustesse piirkondadesse. kindlasti tulevad seal ähm, erinevad probleemid ähm,. Öö, ähm, meetmed on teatud Äh, järjestuses, et kui tõesti hundid üle aia hüppavad, noh siis võib tulla kõne alla küttimine. Eestis, Lätis näiteks on hüt-, huntide küttimine täiesti tavaline, et ei ole niimoodi, et iga viimne kui hunt on kaitse all. aga äh, kariloomade kaitsmisel ei saa huntimine kunagi olla nii-öelda esimene abivahend, sellepärast et hunte tuleb kogu aeg peale, kallis, raske ja sotsiaalselt väga vastuoluline on huntide küttimine. see on nii-öelda sellise integreeritud lähenemise üks punkt. see jahipidamine või küttimine, see peab olema pärast kaitsemeetmeid, nüüd kaitsemeetmed raportis ma ütlesin väga selgelt maha, et eh, kui loomad on ehm, nii-öelda piiratud karjamaal, siis toimivad ühed hundivastased meetmed, kui nad on nii-öelda avatud karjamaadel, siis öö, ehm, on vaja teistsuguseid meetmeid. ma ei ole mingisuguseid kulusid siin välja toonud, sellepärast et need on väga erinevad tööjõu hind ning proportsioon tööjõu ja materjalide vahel on väga erinev Euroopa erinevates piirkondades. kõik sõltub kohast. Äh, Saksa karjak on kindlasti palju kulu, kulukam kui Bulgaaria oma Hollandi proua rääkis koertest. minu meelest see on päris oluline küsimus. paljudes Euroopa piirkondades on hoopis teised küsimused ak-, aktuaalsed, on, on selliseid eh, piirkondi, kus ähm, näiteks koerad kaitsevad ühe, teise ja kolmanda eest. siis on muidugi veel parasiitide küsimused, mis on ka ohustavad. vabapidamisel lambaid võivad ohustada paljud asjad. tegelikult ei pea ta tingimata olema konflikti liigilise mitmekesisuse, maastiku ja lammaste kaitse vahel. kõik, kes on käinud Karpaatias Te olete näinud ilmselt seal maakera kõige sellisemaid paremini säilitatud, säilinud maastikke, kus on samas jahmatav kontsentratsioon karusid ja suurkiskjaid. ja seepärast ma jõuan nüüd siia oma aruande algusesse tagasi. eeldus on see, et meil on õigusakt, mis nõuab suurkiskjate elupaikade säilitamist. kõik uurimused, mis on läbi viidud, need näitavad, et avalikkus vägagi toetab suurkiskjate nii-öelda elupaikade säilitamist. küsimus ei ole selles, et seda, seda nõuaksid mingisugused kitsad looduskaitseorganisatsioonid, see on avalikkuse, üldise avalikkuse huvi, sealhulgas ka maapiirkondades meedia ja need inimesed, kes selles teemas ühendust võtavad, see on ülilai seltskond, vahel vägagi polar-, polariseerunud, aga igal juhul avalikkus ei ole seesama kontingent, mida tei-, mis teieni jõuab läbi meedia nii-öelda kanali. see ei pruugi olla väga mugav tõde, aga see on kindlasti üks asi, millega põllumajandus peab õppima kõrvuti elama. ja kogu, kogu eeldus oli see, et see säilitamiseesmärk oli, on ja jääb. ma arvan, et sellega ma olen sunnitud oma vastuses piirduma, aga praegu, aga kindlasti palju huvitavat tagasisidet, mis ma teilt sain, seda ma kirjutan veel sinna raportisse sisse. jah, meil on veel natukene aega, kui keegi soovib midagi veel öelda. jah, palun. mul oli konkreetne küsimus, ma saan aru, et küsimusi oli palju, aga see puudutas Ilvese äh, taastoomist äh, Kirde-Inglismaale. mida te ütleksite oma teadmiste selle raporti põhjal, mida te koostasite, mida te Kirde-Inglismaa talunikele ütleksite? minu arvamus, mis puudutab Ilveste toomist Ühendkuningriigi, mulle on jäänud mulje, et see arutelu on olnud üsna naiivne Eh, seda arutelu on juhtinud vabaühendust, eh, vastupidiselt aruteludele, mille taga on valitsusasutused ja mulle tundub, et eh, mõningad viisid, kuidas see vabaühendus on tulevast, tulevast olukorda kujutanud, on olnud üsna optimistlikud või naiivsed. kui vaadata, kuidas lambaid Põhja-Inglismaal ja Šotimaal kas-, kasvatatakse, kuidas nad on mägedes aastaringselt, kuidas nad poegivad mägedes ja kar-, Põhja-Baariamaadel, siis ma arvan, et äh, nende rünnakute arv on rohkem Norra tasandil kui äh, Šveitsi tasandil nii et, et ma arvan, et äh, ingl-, Ilvese tagasitoomine Suurbritanniasse on väga keeruline ja väga kallis ja tekitab väga palju konflikte. nii et, et ma ütleksin, et valitsusasutused peaksid seda tõsiselt kaaluma ja ilveste toomine ei ole midagi, eh, mida vabaühendus saaks juhtida. Eh, suurte kiskjate tagasitoomine on valitsuse ülesanne, see muudab maastikku täielikult ja see on vastus ka mõningatele küsimustele, eh, mis puudutas sellest, et looduskaitsjatel on naiivsus, naiivsed jah, äh, nende keskjate tagasitulek äh, loomulikult äh, tähendab väga suurt muutust ja Suurbritannia peab sellest olema teadlik, see toob kaasa põhjalikud muutused. ja küsimus on selles, et kuidas me neid muutusi läbi teeme Ehm, ehm, me peame arvestama seadustega, avaliku arvamusega ja kuidas selle kõigega toime tulla. Ühendkuningriigis on teil valik, keegi ei sunni ilveseid tagasi tooma. Ehm, see on valik, mille te võite teha. jah, bioloogiliselt see on võimalik, juriidiliselt on see võimalik. aga te peate väga ausalt vaatama, kas te tegelikult ka seda tahate Pro. proua Delaie, aitäh. jah, ma enn-, ma saan aru, et eelviimane sõnavõtt minu poolt kutsus esile teatud muudatusi. avalik arvamus muutub vastavalt oludele ja kui küsida inimesi, küsitleda inimesi linnades või maal, siis on tulemused samuti erinevad. ja jah, kiskjad, mõni, mõned aastad tagasi neid oli vaja kaitsta, kui seda küsimust esitada praegu, siis vastused on täiesti teistsugused jah, äh, ma saan aru, et äh, jah, me peame arvestama teatud küsimustega, mis puudutavad loomade heaelu, aga me peame arvestama ka põllumeeste heaoluga. üks minut. Äh, millised teadusuuringud keskenduvad looduskaitsemudelite muutmisele? praegu muutuvad seisukohad looduskaitse vahel üsna polariseerituks varasem seisukoht oli, on midagi, mis üha enam kahtluse alla seatud ja Äh, jah, äh, paljud elanikgrupid hakkavad huntidesse üha skeptilisemalt suhtuma, äh, mõned hakkavad aga üha häälekamalt nõudma kaitsmist ja piirama reageerimisvõimalusi, nii et, et ma arvan, et meil on väga väike võimalus luua liite looduskaitsjate ja põllumeeste vahel. ma kardan, et seda ühisosa ei ole ja see polariseerimine viib konfliktideni jah, ja me peame sellest kuidagi üle saama. härra Andrew, järgmine. aitäh, esimees. kaks märkus, see puudutab komisjoni vastust. komisjon on öelnud, et me peame põllumajandustavasid edendama. me peame seda karjakasvatust, e-, karjapidamist edendama Te ilmselt teate Rockfori juustu. selleks, et seda toota, on vaja ekstensiivselt piima toota aga selleks on vaja ka veiseid kasvatada ja kui selleks stiimuleid ei ole, siis ei ole ka Rockfori juustu enam. nii et, et me arvame, et me peaksime teadma, milline on tegelikkus, mis toimub mägistes piirkondades ja Te rääkisite siin liigilisest mitmekesisusest, näiteks karude tagasitoomine püree, püree, Pürenee mägedesse. aga kes tagab selle tasakaalu seal? tegemist on väga haavatava ökosüsteemiga seal mägedes. jah, oleks vaja mingit üldist vastust sellele küsimusele ja jah, lammas on äh, mägipiirkondades väga oluline kultuurikost. jah, see on küsimus, äh, mis äh, tuleks Euroopa poliitikutel lahendada kõige kõrgemal tasandil. härra Dörfmann ma arvan, me ei ole siin bioloogid, vaid me oleme poliitikud ja seadusandjad ja tänases arutelus äh, valmistab mulle pettumus see, et äh, me lähtume äh, Berni konventsioonist ja elupaikade direktiivist. meie kui seadusandjate jaoks on küsimus rohkem selles, kuidas Äh, saaks neid äh, õigusakte kohendada ja kas, äh, kuna Berni konventsioon on olemas, siis ei saa öelda, et et seda ei ole võimalik muuta, näiteks Šveitsi puhul on see olnud võimalik, kuigi jah, Šveits ei ole konventsioonile ka alla kirjutanud. Šveits on üheksakümne aasta jooksul terve rea seadusi vastu võtnud ja on äh, ka täiendavaid seadusmuudatusi arendanud selleks, et äh, huntide haldamise osas midagi muuta ja seda kõike on tehtud Berni konventsiooni raamides ja meie ei ole mitte midagi muutnud, samas on huntide arv kasvanud, me peaksime mõtlema sellele, Äh, kuidas ähm, me saaksime komisjoni sundida, komisjon on täna äh, äh, rääkinud seda juttu, mida me oleme sada korda juba kuulnud, kuidas me saaksime sundida komisjoni asjadega tegelema ja vaatama, kuidas me saaksime mingi aruka huntide majandamise paika panna täna seda ei toimu, me võime siin jah, ilukõnesid pidada. kas me soovime hunte teatud piirkondades? aga me ei soovi, et neid nii palju oleks, aitäh. härra Tomte. mina olen pärit piirkonnast, kus hunt on äh, tagasi pöördunud ja äh, see teema pakub äh, mulle, see teema puudutab mind, seetõttu ma olin ka seitsmekümnendatel põllumajandusminister. jah seitsmekümnendatel aastatel tuli minu piirkonda esimesed eh, metssead ja press kirju-, ajakirjanduses kirjutati nende metssigade tagasipöördumisest. ja eh, see ei tekitanud mitte mingisuguseid emotsioone. hunt on eh, loom, kes on ülimalt intelligentne, kõik lahendused, mida te leiate varem või hiljem, Äh, suudata nendest mööda hiilida. ja te võite võtta kasutusele koeri, koeri vahetada, tarasid esitada, karjaseid äh, võtta või mitte, tulemus on äh, ikka sama, lisaks sellele turistid ei lepi igasuguste tarade ja koertega Äh, sellepärast et kaitsekoerad on seal selleks, et karja kaitsta ja, ja kõik sissetungijad, olgu see hunt või inimene, seda, teda koheldakse samamoodi. nii et, et äh, äh, nii et, et ma arvan, et äh, see on see tegelikkust, mida tuleb näha. hunt on eriline loom, kes on liigilise mitmekesisuse püramiidi tipus, ta on väga intelligentne ning tema käitumine, see tema tegevuse jõhkrus äh, ongi äh, tekitanud neid probleeme. Äh, ma ei räägi ainult majanduslikest probleemidest, ma räägin ka psühholoogilistest probleemidest, sest on paljusid piirkondi, kus ainult hunt jääb ellu Äh, ainult äh, jahimehed suudaksid olukorda reguleerida. Äh, aga näiteks endine Prantsuse looduspargi direktor meile selgitas, et et huntide tõttu on teiste liigide arvukus vähenemas, kõik, nad hävitavad kõik loomad, kes neist on nõrgemad Äh, aprillis, äh, mais jah, äh, jah, on, ei ole eriti palju rünnakuid, sellepärast et metsloomadel on siis pojad, aga alates juunist hakkavad nad rambakarju põhiliselt ründama. ja hundid ründavad ka veiseid ja isegi hobuseid. härra Tess. aitäh ma teen lühidalt, mõne aja eest olin äh, Austrias äh, mägedes äh, ja kohtusin seal ühe noore talunikuga, kellel oli kolm last. ja ta ütles, et nende pere on juba viissada aastat seal mägedes elanud, nende suguvõsa ja kui hundid siia tulevad, siis läheme me ära. siis me enam siin elada ei saa. me läheme siit minema me ei taha, et hundid hakkavad meie lambaid äh, murdma, see tekitab suuri kahjusid ja me läheme lihtsalt ära. aitäh Äh, ma arvan, et on aeg, on lõpetada, kui soovite, võite lõpetuseks veel midagi öelda. Äh, proua Schreier, poolteist minu-, pool minutit. jah, äh, aitäh. mul on konkreetne küsimus. Te ütlesite, et Euroopas on kakskümmend tuhat hunti, minu arvates kolmkümmend tuhat. Need arvud tulevad alati natuke hilja kaheksa aasta pärast on neid Euroopas veel tohutult rohkem. lõppkokkuvõttes, mis selle taga on? elupaikade direktiiv pakub meile kontrolli läbi küttimisi ja me võiksime ju teha seda, mida me teeme teiste liikide puhul kui me vaatame näiteks eh, metssigasid, siis mõne aasta eest Hollandis meil ei olnud mitte ühtegi. Eh, aga arutelud on sarnased, me peame vaatama tulevikku ja minu küsimus eh, teile on, kuidas teie teadlasena asjasse suhtute, kas te kaitsete rohkem hunte või rohkem karjaseid? kes peavad leppima uudisega, et nende kogu kari on hävitatud. mõned inimesed lihtsalt isegi ei teata nendest rünnakutest. me räägime kahjudest, me räägime noortest loomadest, keda rünnatakse. me peame selle asja üle põhjalikult mõtlema ja me ei saa lihtsalt kõike kõrvale heita tegemist ei ole teemaga, mida saab lihtsalt eirata. Te ütlesite, et paljud inimesed arvavad, see probleem ei ole väga tõsine, siis te pole asja põhjalikult uurinud. ma võin teile äh, kinnitada, et kui Hollandis inimesed nägid neid pilte kahjust, mida kiskjad on teinud, siis nad muutsid oma suhtumist täielikult. meie ekspert ei ole selle arutelu osapool me peaksime vaatama Euroopa Komisjoni poole ja ka meil on äh, oma osa mängida. meie ekspert on siin selleks, et anda meile infot, et me, äh, aidata meil seda teemat paremini mõista. nii et palun tõlgendage tema rolli niimoodi, te olete kõik kohtunud oma valijatega hiljuti äh, siit ka selline otsusekindlus aga eh, palun eh, arvestage siis, eh, härra ekspert, sellega ja ärge seda isiklikult võtke. suur aitäh selle info eest. suur aitäh inspiratsiooni eest, mis te meile andsite ja me tuleme teema juurde tagasi ja ma tõesti vabandan, et ma teile varem sõna ei andnud. ma unustasin ära, kas te ikka soovite sõna võtta? jah, kuna meil on veel natuke aega, siis härra esimees ja lugupeetud ekspert Äh, te olete siin äh, rääkinud ilusaid sõnu äh, koos eksisteerimisest, tasakaalust, mis on kadunud, aga millised on konkreetsed lahendused? kui te täna peaksite meile, ma ei usu, ma ei tahagi, et te meile täna mingi kataloogi välja pakute. jah, jah, tarade ehitamine on üks küsimus jah, Teil oli, te olite piisavalt arukas äh, ütlemaks, äh, et, et see võib olla tõhus ainult tasandikel. Äh, jah, koerad ka, aga koerad ei ole ka midagi uut. lamba, lammaste karjatamiseks on alati koeri ja karjuseid kasutatud. ma arvan, et me ei saa loodust muuta hunt otsib alati saaki ja ja Püreneedest tulevad need suured kiskjad ja seal ei saa tarasid kasutada. tegemist on jah, tõepoolest väga keerulise probleemiga, aga äh, ma ei ole päris äh, sel-, hästi aru saanud, mida komisjon välja pakub. Äh, alternatiivne põllumajandus, ma arvan, et me peaksime olema väga konkreetsed, sellepärast ja ma kohe lõpetan, sellepärast et me, muidu turism ja põllumajandus ja kõik kannatab. härra Andriul on huvitava teinud, kui lubate äh, lõppsõna taha. jah, see tunduks äh, arutelu lõpuks hea, ma rääkisin äh, karjapidamisest jah selles ähm, piirkonnas, kust mina pärast olen, Oseerist, äh, äh, seal on põlvkonnad äh, selle karjakasvatamisega tegemist ja need inimesed lähevad nüüd ära, tegemist on nii-öelda linnastumisega, tegemist on olulise teemaga. jah kui teil oleks aega, siis ma tutvustaksin ka seda uuringut, mis seal on läbi viidud. ja ma kutsuksin teid üles ka kutsu, kutsu sinna piirkonda, sest et tegelikkus on seda väärt, et temaga tutvuda. kaks minutit on teil nüüd veel aega. jällegi suur aitäh kogu selle tagasiside eest, ma saan aru, et kui keskkond ja põllumajandus omavahel suhtlevad, siis äh, alustatakse erinevatest lähtepunktidest kui ma selle dokumendi uuesti ümber töötan, üritan kõige sellega arvesse, kõike seda arvesse võtta ja ütlen palju selgemalt välja paljud asjad, äh, mille kohta ma eeldasin, et inimesed teavad ja üritan seda nii-öelda põllumajanduse keelde panna, üritan meetmete koha pealt olla konkreetsem ja ka huntide majandamise teemat käsitlen, sest äh, mõnedes riikides neid majandatakse, aga enamik Euroopa riike seda ei kasuta nii et, et äh, mõned asjad, mille tea-, mille puhul ma eeldasin, et te teate, ma räägin neist siis äh, täpsemalt ja te saate selle raporti uue versiooni, mis äh, loodetavasti vastab mõnedele kriitikanooltele, aga loomulikult kõik ei ole õnnelikud, seda huntide ümber puhkenud konflikti ei saa lahendada. väga oluline on, et me lihtsalt üritaksime tegeleda sellega tsiviliseeritult läbi ametlike kanalite aitäh. aitäh. lõpetame sellega oma koosoleku. meil on vaja leida hea lahendus, kuidas huntide populatsiooni majandada ja ka teiste kiskjate populatsioone keskkonna ja põllumeeste vahel ei ole konflikti. põllumehed Äh, pooldavad keskkonda, nad on keskkonnavalvurid. nii et, et äh, meil ei ole vaja selliseid kasutuid konflikte, nii et, et homme arutame hommikul olulist teemat. Äh, ühtse põllumajanduspoliitika tulevikku. kohtume kell üheksa hommikul ja meeldivat õhtut suur aitäh kõigile ja lõpetasime isegi kaks minutit varem ja äh, kõik olulised arutelud said ära peetud. suur aitäh. Äh, tänan külalisi, esimees tänab ka tõlke. aitäh, kohtume homme kell üheksa.